okei okay,, good morning! tere hommikust kõigile! ja eriline tere hommikust kõikidele saadikutele, kes on täna hommikul kohal! To submit to you some changes to our kõigepealt mõned muudatused meie päevakorda. päevakorrapunkt number seitse esialgsest äh, päevakorrast äh, nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti poolt Taani Kuningriigi ja Europoli vahelise operatiivstrateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine, see on esimene päevakorrapunkt täna pärast teadaandeid ja siis tuleb päevakorrapunkt number viis, üksikisikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega liidu institutsioonide, organite ja asutuste poolt ning selliste andmete vaba liikumine. see leiab kõik aset umbes üheksa kakskümmend siis päevakorrapunkt number kuus. Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend. see päevakorrapunkt siis umbes kell üheksa viiskümmend ja siis päevakorrapunkt number neli, mis on siis arestimise, konfiskeerimise otsuste vastastikune tunnustamine ja seda tahaksime siis arutada umbes kella kümne paika. kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis võtame selle päevakorra muudetud kujul vastu. mis puudutab tänast keelerežiimi, kahjuks ei ole täna horvaadi, läti ja iiri keeles tõlget ja taani ja horvaadi ja iiri keelt ei ole meil ka täna pärastlõunal. ja siis äh, nüüd edasi äh, koordinaatorite soovituste kinnitamine. raportööride ametisse nimetamise kohta härra Engel Rahvaparteist on nimetatud äh, raportööriks iga-aastase inimõiguste aruande osas aastal kaks tuhat kuusteist proua Post sotsiaaldemokraadide seast on nimetatud raportööriks algatusraporti osas, mis puudutab põhiõiguste aspekte Roma kogukonna integreerimisel Euroopa Liitu ja mustlasvastasuse vastane võitlus. ja siis arvamused härra Booni Rahvaparteist on arvamuse koostajaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu ettepaneku osas, mis puudutab digitaalset ühisturgu, kas komisjon vastavalt äh, kodukorra artikli kakssada viis äh, kiidab heaks need koordinaatorite soovitused? tundub, et jah. ja nüüd delegeeritud ja rakendusaktid. kahekümne neljandal märtsil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal saatis volinik Jourova äh, Econi, Liibe ja Panama lekkekomisjoni esimeestele kirja pärast seda, kui parlament võttis vastu resolutsiooni, millega lükkasime tagasi kahekümne neljanda novembri kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni rakendusakti, mis asendab neljandat rahapesu direktiivi. komisjon võttis sellel samal päeval vastu uue delegeeritud õigusakti kus on üle vaadatud nimekiri kõrge riskiga riikidest, meileni, meieni on jõudnud need dokumendid ja nad on ka meie infokirjas, mis tuli välja eelmise nädala reedel. Guyana on kahe tuhande kuueteistkümnenda nimekirjast välja võetud ja lisatud on nimekirja Etioopia. parlamendil on nüüd kuu aega reageerimiseks, kui me oleme sellele vastu Econ ja Libe on vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend viis jagatud pädevusega selles küsimuses ja Libe komisjoni muudatusettepanek, vabandust, ähm, vastuseisu näitamiseks on seatud kuues aprill kaks tuhat seitseteist keskpäeval. Econ komisjon on pannud tähtaja samale päevale kui te tahate reageerida, siis saadake palun emaili e, emailiga see avaldus eesimehele ja sekretäriaadile enne tähtaja kukkumist ja nüüd viimane punkt, meil on veel mõned protokollid heaks kiita, jaanuar sellest aastast, november, ehm, jaanuarikuust, eh, sellel aastal novembrist ja juulist, aprillist ja veebruarist eelmisest aastast, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis on need vastu võetud. ja nüüd siis esimene päevakorrapunkt just äh, härra Dias de Meira raporti eelnõu, mis puudutab äh, strateegilise koostöölepingut Europoli ja Taani vahel. ja härra Dias de Meira, teil on kohe ka sõna, palun. suur aitäh teile, proua esimees lubaksin teha väikese avalduse, ennetava avalduse mis on seotud isikuga, kes istub teie paremal käel, härra Jurinskiga, arvan, et täna on viimane kord, kus ta meie komisjoniga koos töötab ning sooviksin äh, esitada avalduse enda ja oma fraktsiooni nimel. tegemist on tõeliselt hea inimesega, väga kannatliku inimesega, professionaaliga, ta on väga järjekindla, väga tööka inimesega ja me, meie komisjoni jaoks on tema lahkumine suur kaotus. mul on olnud suur au temaga töö teha, koostööd mitmetes valdkondades ja olen sellest väga palju õppinud, nii et palju edu teile, kallis sõber. ja nüüd meie õigusloomeline ettepanek, ma jätan selle kõik välja, mida te kõik teate Eh, ja räägin konkreetsetest küsimustest. nüüd see, mis puudutab eh, koostööst eh, Taaniga. see peab olema erakorralise iseloomuga ning seda ning olen jälginud tähelepanelikult ka seda, mis, kuidas meie eelnevat arvamust on arvesse võetud ja ka me, selles projektis on arvesse võetud kõiki neid küsimusi, mille meie tõstatasime ning ka kõiki tingimusi, mida on mainitud. see on seotud Taani jäämisega Schengeni ruumi ning tema kohustusega rakendada Taani, Taani õigusloomesse äh, direktiivi kaks tuhat äh, kuusteist murd kuussada kaheksa andmekaitsjate kohta enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maikuud ning Taani lepingut äh, Euroopa Kohtu otsuste ellu rakendamise kohta ning Euroopa Andmekaitseameti otsuste kohta, see kõiki Eh, see kõik ei meeldi kindlasti äh, esimehele. nagu te teate, on põhjendused äh, dokumendis olemas ning äh, kokkulepe on seotud kakskümmend seitse peatüki ja ma ei hakka neist täpsemalt rääkida, sest, rääkima, sest need on kõigile kättesaadavad sooviksin öelda ka seda, et vastavalt artiklile üks nõukogu poolt on Europol pädev äh, sõlmima lepingu Taani kuningriigiga ja vastavalt sellele, mida sätestab artikkel kaks, äh, praegune otsus äh, hakkab kehtima tema avaldamispäevast peale Eh, raportööri poolt välja pakutud eh, ajakava lisaks sellele, mida meie eh, siin arutame, tähtaeg on viies aprill muudatusettepanekute esitamiseks, libekomisjonis toimub hääletus üksteist, kaksteist aprill ning neljapäeval toimub aprilli lõpus täis, minitäiskogul hääletus. suur tänu ja suur tänu äh, lahkede sõnade eest, millega te tunnustasite kõigi meie töötajate panust. ja nüüd annan sõna liikmetele, kes on äh, huvitatud teemast, härra Peterson on huvitatud. ma räägin nüüd taani keeles. jah veel kord äh, tunnustus äh, raportöörile tema poolt äh, tehtud panuse eest, tegemist on väga konstruktiivse lähenemisega, et leida hea kokkulepe Europoli ja Taani kuningriigi vahel, see töö väärib tunnustust. loomulikult selliste kokkulepete sõlmimisel oleks hea teada, millisel hetkel komisjon kavatseb kokkuleppe üle vaadata, et hinnata, kas kokkulepe tegelikult toimib või mitte, see peaks olema samuti eh, arutelu küsimus ka meie kojas, esitame muudatusettepaneku, eh, konstruktiivseid muudatusettepanekuid, suur tänu teile, härra esimees, proua esimees suur aitäh ning nüüd annan sõna eh, proua Zippelile. sooviksin ühtlasi öelda, et mina olen pisut segaduses, sest ei nõukogu tekstis ega ka eh, kolleeg Dias de Meera tekstis eh, näeme me selgeid tähtaegu ja nõukogu tekstis meile isegi ei kinnitata, et vähemalt kõik kokkuvõttes äh, on meil äh, tegemist tõsiseltvõetava rahvusvahelise repliga, sest öeldakse, et komisjon võib sellise äh, järeldusega lagedale tulla, nii et ma ei tea, kas see on nüüd tõesti õiguslikult aktsepteeritav tegutsemisviis, aga meil on muudatusettepanekute esitamiseks veel aega ning tahaksin veel lisada, et tähtaeg on viies aprill selleks, sest me soovime äh, teha oma äh, tööd äh, kiiresti ja seega esitage oma muudatusettepanekud ainult inglise keeles. ma ei tea, kas nüüd komisjon soovib midagi öelda või teha mingisuguseid märkuseid, palun. suur tänu teile, proua esimees ja lugupeetud saadikud, tere hommikust kõigile ma ei taha hakata kordama seda, mida ma juba ütlesin möödunud nädalal, et teie aega raisata, teate hästi, et komisjon leiab, et on oluline, et see lepinguprojekt peaks kinni institutsionaalsest tasakaalust ja tingimustest, mis on sätestatud ühisavalduses äh, Äh, mille autor on, äh, ta on president Juncker, äh, Tusk ja peaminister Rasmussen. viidati tingimustele, mis on ähm, tekstiprojektis ära toodud, meenutasin, mainisin möödunud nädalal, et komisjon tunnistas, et esialgne tekst võttis arvesse ka kommentaarid, mille ühine järelevalveasutus äh, esitas, mis äh, meie meelest on äh, oluline samm ning mis nüüd puudutab kommentaare, mille autorid on parlament ja teie komisjon, siis sooviksin meenutada seda, et artikkel kakskümmend viis vaadata arutelude käigus üle, et võtta arvesse muresid, mille, mida parlament väljendanud oli ning artikkel kakskümmend viis eh, eh, ka esitab jõulise hindamisklausli, mille juures komisjon eh, esitab omapoolse arvamuse lepingu tõhususe ja äh, Mm, selle kohta, kas äh, Taani täidab äh, andmekaitseseaduse nõudmisi kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning see äh, hinnang esitatakse Euroopa Parlamendile ja ka Euroopa Liidu Nõukogule, mis võimaldab ka parlamendis arutelu korraldada ja üks hinnangutest võib olla ettepanek, mille esindab äh, komisjon või siis komisjon esitab pigem soovituse nõukogule, kus taotletakse, et äh, võetaks vastu otsuse läbirääkimiste avamiseks vastavalt artiklile kakssada kaheksateist Lissaboni lepingus. Äh, nii et äh, täielikult Lissaboni raamistikus. seda klauslit arvesse võttes, nagu ma ütlesin, leiab komisjon, et see on piisavalt äh, tugev äh, ülevaate äh, klausel. suur tänu teile nende selgituste eest ja lõpetuseks tahaksin öelda, et ma ei kahelnud hetkekski, et koostöö toimima hakkab, tegemist on poliitilise küsimusega, kas soovime Taaniga veel kaua see samas vaimus koostööd jätkata härra Dias Remera, kas te soovite eh, lõppkokkuvõtte eh, teha? Eh, see ei ole nüüd päris lõppsõna, aga mõningad kommentaarid küll. tänava parlamentaarne viisakus, tänan Morten, Morten Petersoni sõnavõtu eest ning ootan huviga tema muudatusettepanekuid ja loodan, et need on vastuvõetavad, et nad ei ole raportööri jaoks äh, väga keerulised ja tänan ka proua esimeest äh, sõnavõtu eest ning kuigi jah, tõsi on see, et äh, te vastasite tehniliselt, mitte poliitiliselt, kuid arvan, et teie vastus on äärmiselt õnnestunud ja see võib ka Äh, hajutada teie kahtlused, äh, aluseks on artikkel kakskümmend viis lepingust, mis räägib äh, hinnangust ning selles punktis kolm öeldakse, <laughs> et võttes arvesse seda hinnangut, võib komisjon esitada hiljemalt kolmekümnendal aprillil kaks tuhat kakskümmend üks Äh, omapoolse hinnangu äh, vastavalt artiklile kaheksateist. suur tänu muudatusettepanekute eest, palun äh, tehke need võimalikult lihtsalt vastuvõetavad, suur tänu kõigile. suur tänu ja vaatame siis, kuidas sellega saab, aga viies aprill on on kolmapäev järgmisel nädalal, nii et kes on valmis tegema muudatusettepanekuid, siis kähku ja inglise keeles, palun nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on komisjoni ettekanne, mis puudutab nende ettepanekut üksikisikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega liidu institutsioonide, organite ja asutuste poolt ning selliste andmete vaba liikumine. puudutab see neljakümne viiendat kahe tuhande esimese aasta määrust ja kahe tuhande kahe, teise aasta vastavat määrust. Need kaks määrust äh, sisaldavad peamisi reegleid, mis on üleüldise andmekaitse määruse äh, all ka eelmisel aastal vastu võetud. libekomisjoni esinaisena pean rõhutama, et siin on tegemist järgmise ettepanekuga komisjoni poolt, äh, millele ei eelnenud mõjuhinnangut ja mis võib ka nõuda libekoordinaatorite täht-, täpsemat pilku ja uurimist. ja mina tahan veel lisada siia, et minu mulje asjast on niimoodi, et selliste direktiivide ettepanekute tegemise mood või viis on tavamenetluseks muutunud, mis muideks ei ole minu äh, arusaamine paremast õigusloomest aga sellegipoolest annaksin kõigepealt komisjonile ettepaneku ettekandmiseks aja ja siis raportöörid, valiraportöörid ja teised äh, liikmed, kes tahaksid sõna soovida arvamuste vahetuseks, saavad seda teha. ja kõigepealt härra Mikol komisjonist, teil on viis minutit kõneaega, palun. suur tänu teile, proua esinaine tegemist on uue andmemajanduse paketiga, mis jaanuaris äh, vastu võeti ja meie ettepanek on nende raamides. ning äh, loomulikult äh, üldine andmekaitsemäärus, mis vastu võeti ja politseidirektiiv eelmisel aastal, on ka selle osad. nii et meie õigusandlus ja e-andmete liikumise kontrollimise õigusraamistik puudutab siis kõiki Euroopa Liidu institutsioone ja erinevaid ameteid see üldmäärusega kooskõla oli loomulikult juba end-, eelnevalt teada, mis üldisest andmekaitsemäärusest äh, lähtub ja uut määrust tuleb rakendada samal ajal koos andmekaitse üldmäärusega. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juunist algab see kõik, mis tähendab ka, et meie tähtajad on päris äh, väikesed. meil on vaja ainult äh, mõningaid kuid äh, anda ka tegelikult aega Euroopa Liidu ametitele ja institutsioonidele, et nad saaksid olla valmis uuteks reegliteks, mis siis hakkavad kehtima juunist kaks tuhat kaheksateist põhimõtted selle ettepaneku tegemise taga olid esiteks, nii nagu te väga õigesti ütlesite, me peame maksimaalselt olema kooskõlas äh, ka äh, üldandmekaitse määrusega, me ei tohi topeltstandardeid rakendada liikmesriikide vastavatele ametitele avalikus sektoris ning Euroopa Liidu institutsioonidele. ma arvan, et see on selle ettepaneku tuumpõhimõte ja samad reeglid peaksid ka rakenduma, mis puudutab siis äh, disain ja default andmekaitsevõimalusi, andmekaitsevõimalusi üleüldiselt isikuandmete puhul ja kõike seda muud, nii et selle ettepaneku puhul olemegi püüdnud seda kõike arvesse võtta. samuti järgitakse Lissaboni lepingu põhimõtet ja mis puudutab haldusmudelit, siis siin võtame arvesse ja saame ka täielikult aru, et selles uues institutsionaalses äh, raamistikust on rajatud Euroopa Andmekaitse Nõukogu nüüd need siis võtmepõhimõtted. ja siis nelikümmend viis kaks tuhat üks määrusele toetudes oleme me kas praegused reeglid kohandanud üldmäärusega andmekaitse vallas, muutnud küll praeguseid sätteid, aga näiteks andmesubjekti puudutavalt äh, uus andmekaitsemäärus rakendub andmekaitse, disain ja default ja ka haldustrahvid on siia sisse toodud. aga oleme ka jätnud mõningad äh, olemasolevad sätted äh, määrusest nelikümmend viis äh, murd kakskümmend, kaks tuhat üks, kui nad on olnud lisandväärtusega. on selge, et need on mõjunud hästi, näiteks konkreetsed reeglid, mis puudutab andmekaitseametnikke Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite juures. ja siis lõpetuseks, kui andmekaitse üldmäärus andis liikmesriikidele paindlikkuse, siis oleme me siin Euroopa Liidu institutsioonide jaoks ära määratlenud konkreetselt nende piirid. nii et kokkuvõttes lühidalt meie eesmärk on viia niivõrd tihedalt kokku omavahel kui võimalik äh, need uued sätted äh, siis andmekaitse üldmäärusega, võttes arvesse konkreetsed aspektid äh, mis äh, tulevad äh, Euroopa Liidu institutsioonidelt, äh, nagu öeldud, väldime topeltstandardeid ametiasutustes liikmesriikides ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel, uued kontseptsioonid, näiteks haldustrahvid on siia sisse pandud ning me võtame arvesse ka tasakaalu ja töösuhet, mis on Euroopa Andmekaitse Inspektori ja Euroopa Andmekaitse Nõukogu vahel. ja jällegi tahame minna edasi niivõrd kiiresti kui võimalik, selleks et jääks aega veel Euroopa Liidu institutsioonidele ja ametitele uut õigusandlust rakendama hakata. nõukogus oli kolm lugemist, eesmärk oli ka eh, Malta eesistumise ajal võtta üldlähenemine eh, vastu ja vastu võtta üldiselt kogu pakett aasta lõpuks, aitäh teile, esinaine! suur tänu ja ma loodan ilma, et ma nüüd pikalt räägiksin, enne kui raporti sõna saab, aga ma loodan, et me mitte ainult ei kohanda <clears throat> õigusakti ja ei mõtle välja uusi reegleid, aga loodetavasti saame me niimoodi liikmesriikidele anda kõige parema eeskuju, kuidas kogu andmekaitsepaketiga ringi käia. aga nüüd äh, raportöör proua Ernst, teil on sõna. jah, suur tänu selle määruse puhul räägime, nagu öeldud, juba andmekaitsepaketi rakendamisest Euroopa ametitele, institutsioonidele ja organitele ning muudele kohtadele. see koht on muideks äh, asi, millest peame tõsiselt rääkima ning viimastel aastatel on ka Euroopa andmekaitse inspektor teinud väga head tööd, peame tema äh, tööd toetama ka oma tegevustes. kõigepealt tahaksin öelda suur tänu esimeste, esimeste variraportööride kohtumise eest eh, meie variraportööridele. väga hea on ja täht-, tähtis on siin väga tihedalt koostööd teha, sellepärast et me räägime siin andmekaitsepaketi rakendamisest ja tähtis on, et äh, ei ole siin mingisuguseid äh, liigseid kattuvusi, aga nii määrduse kui ka direktiivi puhul me peame vaatama, kuidas need omavahel haakuvad. nii et jääksime raamidesse ja topeltstruktuure ei loo. seetõttu on ka just iseäranis tähtis äh, koostööd teha ja ma arvan, et selle me ka saavutame. mida me oleme kriitiliselt siin näinud ja see on asi, mida ka komisjonile ette heita, on see, jälle, et äh, mitmendat korda ei ole äh, mõjuhinnangut, äh, ka terrorivastase võitluse direktiivi puhul oli täpselt sama asi, siis kritiseerisime seda nagu ka nüüd. tagantjärele palume, et komisjon selle ikkagi ära teeks ja ka meile esitleks niimoodi, et me saame selle põhjal nõu pidada. läbirääkimiste raamistik on, nagu öeldud, väga kitsas, raiskamiseks aega pole, peame tegema kiiret tööd niimoodi, maist kaks tuhat kaheksateist. oleks võimalik seda rakendada ja ma arvan, et niimoodi peaksime me ka variraportööride kohtumisega kiirelt edasi minna siselise, sisuliselt tähtsate küsimuste osas teeksime tõhusamat tööd, et ka rakendada meie muudatusettepanekuid esimene asi, mida siin öeldi ja mida on vaja ka kindlasti kontrollida, on vaadata, kuidas see teema konkreetselt kattub juba olemasolevate määruse ja äh, direktiividega. Äh, juba isikuandmete haldamise õigusaktid on meil fookuses, aga edasi kohaldusala. Äh, see on, tundub hall ala, suurepärane, me räägime siin erinevatest organisatsioonidest ja ametitest. tõesti, aga meie agentuurid ja ametid on tähtis küsimus, siin oleme saanud aru, et meil on tõsine probleem, et on ameteid, kes rakendavad omaenda andmekaitsereeglistikku, näiteks Europol, kuidas sellega toime saada, mida teha andmebaasidega, mis on ka kuidagi ju mingil moel Euroopa andmepangad. siin ei ole üldse midagi välja toodud, me nõudsime komisjoni äh, ülevaatamist nende ametite puhul ning kontrollimist, kuidas seal andmekaitsereegleid rakendatakse. meie jaoks on oluline rääkida, kuidas selle asjaga äh, ümber käia. teame, et äh, suured lekked on äh, toimunud ja me ei tohi niimoodi edasi minna. siis edasi andmekaitse subjektide õigustest. kõigepealt see piirangute küsimus, sinna oleme ikka ja jälle komistanud sisereeglid, nimelt need asjad meid väga ei rõõmusta. aga oleme üldiselt eh, sellel arvamusel, et õiguspäraselt on vaja asju reguleerida, aga sellest tuleb rääkida. EDPS eh, e eh, tähtis, oluline on see, et Euroopa Andmekaitse Inspektor ka meie arutlustel viibiks, aga me ei hakka siin muutma. oluline on see, kuidas rääkida ehm, siis pädevusaladest, mis puudutabki Euroopa Andmekaitse Inspektorit ja Euroopa Andmekaitse Nõukogu Nad peavad olema igal juhul äh, valmis ja võimelised tegema oma tööd nii hästi kui võimalik. me rääkisime ka Euroopa Andmekaitse Inspektori ähm, koha loomisel juba väga imelikult, minu arust see menetlus oli kõik väga kummaline ja äh, siin on võib-olla vaja üht-teist veel kohandada. Äh, ilmselt ei ole see kõik, aga esimesed arutelud on peetud, need asjad koorusid välja peame nende üle tõsiselt veel aru pidama. väga hea koostöö on olnud fraktsioonidega ja me oleme väga suurepäraselt saanud seda asja tehtud. Äh, loodan ka tulevasele koostööle. suur tänu, proua Ernst, ütleb esinaine ja nüüd anname sõna meie kolleegile, härra Albrechtile, kes on Roheliste variraportööriks, palun. suur tänu. ma tahaksin öelda, mul on väga hea meel, et kiire avalöögi oleme saanud oma tööle, see ettepanek on komisjoni poolt esitatud ja sisult, ma arvan, on see põhimõtteliselt õiges suunas tehtud. aga ma tahaksin öelda ühte asja veel, mis on juba ka raportööri poolt mainitud, mille puhul ka mina näen, et äh, väga tugev probleem on, olles äh, andmekaitse üldmääruse raportööriks, sest selles üldmääruses otsustasime õigusandjatena, et äh, kaks tuhat üks nelikümmend viis äh, määrus rakendab kõikidele andme haldamise ja töötlemisjuhtudele, mis puudutab äh, nii organeid, institutsioone kui ka asutusi, asutused on siin sees. neljakümne viiendas määruses aastast kaks tuhat üks ei olnud küll nii, aga andmekaitse üldmääruses oleme me kirjut-, kirjutanud, et see institutsioonidele, organitele ja ametitele rakendub. ja ma arvan, et siin on ka väga hea poliitiline argument. ja nimelt, kui me ütleme, et Euroopa Parlamendina oleme me alati horisontaalseid andmekaitsestandardeid tahtnud rakendada ja sellepärast on ka andmekaitse üldmäärus kui selline üldse olemas ja meil ei olnud väga hea meel, et me pidime siin olen ma nõus äh, telekomi konkreetsete instrumentide või ka elektrooniliste andmevahetus äh, konkreetsete meetoditega, sellepärast et me oleks tahtnud, et komisjon oleks kaasanud seda kohe algusest peale. aga meile ei meeldinud ka see, et me olime äh, jõuorganite justiits- ja politsei direktiiviga pidime sellisel kombel nõus olema, aga me lasime selle alla. aga nagu öeldud, andmekaitse üldmääruses on kirjas, et siin peaks olema üks instrument, mis kõiki institutsioone, organeid ja asutuste Euroopa Liidu tasandi poolt kaasab. ja siin on ametid ja asutused öeldud. siin on loogika selline, et praeguses õiguskaitseorganite sektoris Euroopa tasandil on kümneid või isegi sadu erinevaid standarde. iga infosüsteem, iga institutsioon, iga asutus kasutab erinevaid standardeid. eriti just ametid ja süsteemid. ja me ei saa oodata, et liikmesriigid oleksid kõik nõus samade standarditega selles valdkonnas, selleks et lubada kiiret andmevahetust ka meie julgeoleku tagamiseks muide. ja paremini teha koostööd, aga samal ajal lubada ka, et iga amet ja iga infosüsteem Euroopa Liidu poolt äh, võib rakendada äh, erinevaid äh, õigusakte, mis puudutab isikuandmete kaitset. ma arvan, et me ei saa seda endale lihtsalt lubada. liikmesriigid toetasid seda, et tuleks kaasata kõik need institutsioonid ja asutused üldmäärusesse ja parlament ütles, et komisjon saab nüüd lisaaega selleks, et töötada välja konkreetne Ähm, suunised äh, andmekaitse inspektori jaoks ja uue andmekaitse nõukogu jaoks. aga meie tahaksime, et horisontaalne standard äh, oleks ka Euroopa institutsioonide, organite ja asutuste ülene, minu arust on see väga selge ja oli ka toona. me peame töötama selle kallal, et äh, ametid ja infosüsteemid oleksid ka selle määruse kohaldusalas et luua tõsine ühtne standard ja liikmesriikidena peame me ka täpselt tegema sedasama määruse ja direktiivi puhul, mis puudutab üldandmete kaitset. suur tänu, härra Albrecht. mitte kedagi teist ma pole näinud, kes sõna sooviks ja annaksin võib-olla korraks sõna esimeseks reaktsiooniks äh, komisjonile, sest et esitati mõningaid küsimusi teiste ametite definitsiooni kohta, siis kui oluline on, kui olulised on harmoneeritud standardid kõikide Euroopa ametite ja agentuuride jaoks ja mina lisaksin siia küsimuse, et mida teha trahvide küsimusega ja kuidas seda organiseerida. ja siis äh, paari sõnaga tuleksin tagasi ka proua Ernsti küsimuse juurde, nimelt äh, tõesti sooviks ähm, mõjuanalüüs, analüüsi, kuigi me teame, et äh, me peame tegutsema kiiresti, äh, kui me tahame, et kõik äh, järgmise aasta alguses käivituks, nii et ma annaksin komisjonile uuesti sõna, kui te seda soovite. suur tänu, proua esimees! kõigepealt alustaksin sellest mõjuanalüüsi küsimusest on langetatud otsus mitte mõjuanalüüsi koostada, kuivõrd äh, selle ettepaneku ulatus on piiratud. ja see on vastavuses äh, varasemate seadusandlike aktidega, mille osas on uuringud läbi viidud ja mis on ka kättesaadavad. nüüd öö, äh, ulatus ise ma arvan, et äh, andmebaaside väärtusest. kõigepealt äh, andmebaaside äh, üle kontrolli omav ei ole tavaliselt Euroopa amet või organ, organ, vaid siseriiklikud ametid, kes peavad siis lähtuma avaliku korra või politsei direktiivist. nüüd äh, korrakaitse pool, jah, mõned, siin on kaks-kolm ametit äh, kaasatud ja tõsi see on, et nad ei ole meie ettepaneku ulatusalas. enamus juhtudel on tegemist standardrežiimiga, mis kehtib nende ametite jaoks ja see võeti vastu alles hiljuti ja meie arvasime, et ei oleks kohane praegu hakata seda asja uuesti läbi arutama. ja trahvide küsimus. see on olnud pikkade arutelude, ka sisaarutelude teemaks, sest et tegemist on täiesti uue lähenemisega et äh, oleks andmekaitse inspektoril võimalus Euroopa institutsioonidele ja organitele trahve määrata me oleme sisse toonud terve rida tagatisi. näiteks see, et äh, sellised trahvid on kõige viimane valikuvariant mm, ja see trahv ei tohiks halvata ametite ja organite tööd, kuivõrd tegemist on suhteliselt väikeste ametitega. ja see raha, mis siis nende trahvide pealt kogutakse, läheks tagasi, nii nagu me ka ütleme oma tekstis, Euroopa Liidu eelarvesse aga sellel on muidugi väga tugev sümboolne väärtus. ja ma arvan, et see, et me selle võimaluse sisse toome, näitab seda, et me peame andmekaitset Euroopa Liidu institutsioonides väga oluliseks. suur tänu. annaksin nüüd uuesti sõna ka proua Ernstile, kes võib-olla tahab esitada lisaküsimusi. suur tänu loomulikult me ei ole nõus sellega, mille, mida te nüüd ütles, ütle, mida te ütlesite, meie nõudmised jäävad paika. Te teate, et ka ulatuse puhul peame me asjad läbi arutama, aga seda me saame teha siis, kui te olete meile konkreetselt esitanud äh, ülevaate ametite ja kohta, organite kohta, millest me tegelikult praegu siin räägime. ja muidu siis loodan ma, et äh, me leiame hea lahenduse vaatamata erimeelsustele ja ma olen väga optimistlikult meelestatud. suur tänu, ütleb proua Sippel ja ametite puhul ma arvan, on vähim, mis me peame kindlasti tagama, on see, et need suhteliselt uued ametite jaoks koostatud reeglid ikkagi vastavad praegusele andmekaitsepaketile, mille me, milles me oleme kokku leppinud. nii et võib-olla see töö peaks jooksma paralleelselt sellega, mida komisjon on muudes punktides esitanud, nii et see on väga huvitav töö, see ei ole mitte ainult tehniline äh, arvamuste vahetus äh,, vaid on tulemas ka poliitilised arutelud selle kohta, kuidas äh, liikmesriikidele mm, head eeskuju näidata. okei okay., we are good in time today. kolleegid, äh, me oleme täna üsna hästi püsinud ajakavas ja peaks nüüd kontrollima, et kas me võime edasi minna varem juba järgmise punkti juurde, et kas kõik, kes kohal peavad olema, on ka kohale jõudnud. So we will nevertheless start with the next. aga hakkame pihta. järgmine päevapunkt on päevakorrapunkt number kuus, härra Stehhovski raport Äh, Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride viisade rahastamisvahendiga aastateks äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. kuivõrd härra Štehovski ei saa osaleda tänasel koosolekul võtab äh, tema ülesande üle härra Coelho ja tutvustab meile seda arvamust siis. suur tänu, proua esimees, ma tahaksin vabandada härra Štehovski nimel, ta on nimelt Maltal, kus Rahvapartei on väljasõiduistungil ja Rahvapartei tahab rõhutada seda, kui oluline on see instrument äh, välispiiride ja vii-, ja viisade jaoks, see on siis äh, fond aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend see on oluline vahend tagamaks julgeoleku Euroopa Liidus, kuivõrd selle läbi on võimalik ähm, kaitsta Euroopa Liidu välispiire ja see esita, esindab meie ühtset poliitikat ähm, paremini, kuid sellegipoolest on oluline tagada solidaarsus kõikide osalevate riikide vahel, kes on liitunud Schengeni alaga, sealhulgas assotsieerunud liikmed, nagu seda on Norra mitte ainult kõik riigid ei pea samadest reeglitest lähtuma välispiiride kontrollil. They, nad peavad ka rahaliselt panustama. ja see ettepanek puudutab siis nüüd korra, konkreetselt Norrat kui äh, Schengeni äh, õigustikuga liitunud riiki ja sellega pannakse paika, milline on äh, nende panus Euroopa eelarvesse välispiiride ja viisade osas üheksateist koma seitse miljonit eurot aastas on nende panus. raportöör äh, arvab, et libekomisjon peaks selle komisjoni ettepanekuga olema nõus, sest läbi selle instrumendi äh, saame me kindlasti tagada oma välispiiril parema kontrolli ja saame ka ühtlasi parema ülevaate selle kohta, kes siseneb Schengeni alasse. Äh, suur tänu, härra Coelho Äh, ma arvan, et see küsimus, et kuidas äh, kõige paremini kontrollida välispiiri, kuidas tagada see, et äh, meil on ülevaade selle kohta, kes Schengeni alasse siseneb, on pidev arutelu ja loomulikult ei ole vaja sellest rääkida mitte ainult meie enda liikmesriikides, vaid ka teiste liikmesriikidega, kellel meil on tihedad koostöösidemed paigas. ja sellepärast on selline raport väga tähtis et mitte tagada ainult kontrollid, vaid nii, nagu siin raportis ka öeldakse, räägitakse finantstoetusest äh, ja liitunud äh, riikide finantspanusest. jällegi kord äh, on tegemist raportiga, kus me peame tegutsema tavapäraselt nobedamalt ja seega on muudatusettepanekute tähtaeg seatud järgmisele nädalale, kolmapäev täpsemalt, viies aprill aastal kaks tuhat seitseteist kell kaksteist. ja erinevalt teistest raportitest kuulen ma, et need muudatusettepanekud ei peagi olema ainult inglise keeles, vaid neid võib esitada ükskõik millises ametlikus keeles ja nagu ma ütlesin enne, me oleme natukene ajakavast ees. ja ütleksin siis ka veel, et me peaksime häälesta, hääletama libekomisjonis aprilli lõpus, kas kahekümne neljandal või kahekümne viiendal ja hääletus täiskogus on ette nähtud selle aasta maikuus komisjoni esindajaid ei ole vist kohal aga tundub, et see teema ei ole väga problemaatiline ja meil võib-olla ei olegi komisjoni vaja. ja läheme siis edasi järgmise punkti juurde. järgmine päevakorrapunkt. see puudutab äh, arestimise, konfiskeerimise otsuste vastastikust tunnustamist äh, see otsus äh, peaks asendama siis äh, komisjoni äh, raamotsust kaks tuhat kuus murd seitsesada kaheksakümmend kolm murd JHA, mis puudutab siis konfiskeerimisotsuseid äh, ja raamdirekt-, otsusest kaks tuhat kolm murd viissada seitsekümmend seitse tuletaks endale meelde, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiiv kaks tuhat neliteist murd nelikümmend kaks murd EU võeti vastu ähm, konfiskeerimismenetluskorra jaoks ja puudutab see siis äh, kuritegevuse läbi saadud äh, esemete konfiskeerimist, see harmoneerimisdirektiiv tõi sisse ühtsed standardid eh, kriminaalõigusesse, eh, näeb ette teatud eh, ja puudutab siis kriminaalõigustiku ühtlustamist. praegune määrus toob sisse vastastikuse tunnustamise selliste meetmete puhul äh, kriminaalõiguses ja tuletaksin veel meelde ühe instrumendi, mis on siin oluline, direktiiv kaks tuhat neliteist nelikümmend üks EU, Euroopa uurimiskäsu ähm, osas. tollal äh, selle direktiivi ajal arvati, et see võiks olla raammudeliks teistele vastastikuse tunnuse instrumentidele kriminaalõigustikus, sellepärast et toona lepiti kokku öö, äh, fraktsioonide vahel selles, et mis puudutab mittetunnustamist, äh, kui ei ole järgitud põhiõiguseid. tõesti, me oleme jõudnud vägagi ajast ette, komisjoni esindaja on alles teel ma ei saagi paluda sõna võtta kellelgi teisel, ütleb proua esimees. aga võib-olla proua raportöör tahab alustada. suur tänu, proua esimees minu meelest on väga oluline, et komisjon ikkagi alustaks ja tutvustaks selle ettepaneku põhijooni, me võime ju ka muidugi hakata magustoitust peale nii-öelda, aga sellegipoolest oleks ikkagi võib-olla mõistlik äh, teha seda asja teises järjekorras, nii nagu see on ette nähtud. ma arvan, et mõistlikum oleks see, kui komisjon oleks kohal. ta on vist varsti kohal, ma arvan. ja variraportööre pole ka kohal, mitte ühtegi, mitte ühte ainust ka pole kohal. jah, võib-olla tõesti teeksime väikse pausi et komisjon saaks ka ära kuulata raportööri ja variraportööride seisukohad. nii et tõesti siis väga lühike paus, palun nüüd. maksimum üheksa minutit, et saaksime uuesti alustada kell kümme, ma vabandan, ütleb proua esimees. ja tõesti kohvipaus.

niisiis, kolleegid, nii nagu ma varem ütlesin, järgmine päevakorrapunkt siis nüüd puudutab äh, see äh, külmutamise konfiskeerimise otsuste vastastikust tunnustamist. Äh, ma juba juhatasin selle teema sisse ja seega sellest uuesti enam ei räägi, annan sõna kohe komisjonile ja siis äh, raportöörid ja variraportöörid, nii et sõna on Euroopa Komisjoni brošüreter. suur tänu ja suur tänu, proua esimees, et te annate meile võimaluse tutvustada meie ettepanekut, mis puudutab arestimise, konfiskeerimise otsuste vastastikku tunnis, tunnustamist. kõigepealt äh, natukene kontekstist kriminaalselt omandatud vara äh, konfiskeerimine on äh, suurepärane võimalus kuritegevuse vastu võidelda, sellepärast et ta võtab ära nendelt äh, võimaluse teenida kuritegude pealt, see annab võimaluse hüvitada ohvrid ja suunata raha kas korrakaitseametitesse või teistesse ähm, kuritegevuse ennetamise meetmetesse või sotsiaalsetel eesmärkidel seda raha kasutada. vara arestimise konfiskeerimine on äh, suurepärane võimalus samuti võidelda ka terrorirühmituste vastu, sellepärast et see lõikab läbi nende rahastamisallikad. Euroopa julgeolekuagenda, mis võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist, viitab sellele, kui oluline on äh, terroristide rahastamise vahendite teema võtta vaatluse alla intensiivsemalt ja rõhutab, kui oluline on strateegiliselt äh, arestimise, konfiskeerimise otsuste vastastikune tunnustamine veelgi enam, komisjon võttis aastal kaks tuhat kuusteist äh, terrori äh, rahastamise vastaste võitluste tegevuskavas selle meetme eraldi esile ja me kutsume siis nõukogu ja, lähtume nõukogu ja äh, parlamendi soovitustest, mis on sees direktiivis aastast kaks tuhat viisteist, kui võeti vastu arestimise konfiskeerimismeetmed kuritegevuse teel saadud vara konfiskeerimise kohta ja äh, nõuti seal siis vastastikust tunnustamist, sellest me lähtusime ja esitasime eelmisel aastal oma ettepaneku. peamised probleemid, äh, mis välja toodi äh, selle ettepaneku ettevalmistamisel, on järgmised olnud. kõigepealt täiesti selgelt ei ole piisavalt piiriüleste kuritegude puhul äh, konfiskeeritud ja, ja arestitud kuritegelikku vara, seda tänases olukorras, kus järjest rohkem äh, sellisest varast kanditakse üle teistesse liikmesriikidesse. ja mis, miks äh, neid varasid ei ole tagasi saadud piisaval määral praegune seadusandlus vastastikuse tunnustamise puhul arestimise konfiskeerimise otsuste kohta, mis on kirjas raamotsuses aastast kaks tuhat kuus ja kaks tuhat kolm ei vasta arengutele, mis on toimunud vahepeal liikmesriikide seadusandluses ja ei käi sammu ka e, Euroopa Liidu seadusandlusega viimasest ajast, nimelt aastal kaks tuhat neliteist võeti vastu direktiiv nelikümmend kaks e, e, operatiivotsuste kohta ja see oleks tulnud üle võtta liikmesriikide poolt juba eelmise aasta, eelmise aasta jooksul. Need kaks raamotsust seega, mis siis meil praegu on paigas, nende ulatus on piiratud ja ei kata paljusid konfiskeerimisvorme, mis täna liikmesriikides on juba võimalikud. näiteks äh, arestimine, mis on kohtuväliselt toimunud. ja teine põhjus äh, mis oli see, on see, et sertifikaadid sellele tunnustamisele on lihtsalt ebatõhusad ja liiga keerulised ja ei ole seatud äh, ka mingisuguseid äh, ajapiiranguid ja raamdokumendid äh, ei ole otseselt kohandatavad ja annavad liikmesriigidele väga suure vabaduse nende rakendamisel. ja järgmine probleem praegune raamistik ei näe ette öö, äh, seda, et oleks võimalik hüvitada ohvritele öö, ähm, vabandust, äh, kõikides liikmesriikides ei ole praegu korda, kus vara võib konfiskeerida ohvri nimel. Äh, ja piiriülestel juhtumitel on see igal juhul ähm, ei ole see võimalik ja selle probleemi võtame esile. mis on siis meie ettepaneku peamised elemendid? see on vastastikuse tunnustamise eh, instrument, see tähendab seda, et kui ühe liikmesriigi kohus langetab otsuse äh, arestimise kohta, siis seda tuleb tunnustada teistes liikmesriikides, ilma et seda hakatakse uuesti hindama, seda siis vastastikuse usalduse põhimõttel. ei nähta ette reeglite harmoneerimist äh, vara arestimise, konfiskeerimise osas, eelmärgi, eesmärgiks on lihtsalt piiriülese koostöö instrumendi loomine see näeb ette igasuguseid kõikvõimalikke arestimise, konfiskeerimise otsuseid, sealhulgas pikendatud konfiskeerimised, konfiskeerimine kolmandate osapoolte puhul eh, süüdimõistva otsuseta eh, konfiskeerimised ja see muudab tänaseid raamist, raamotsuseid mitmeti. kõigepealt on tegemist määruse otsusega ettepanekuga. see on esimest korda üldse, kus komisjon on näinud ette määruse instrumendina, kõik ülejäänud on olnud kolmanda samba instrumendid ehk teisisõnu raamotsused ja igasugused uued otsused pärast Lissaboni ja ainus pärast Lissaboni lepingut vastu võetud selline määrus puudutas siis vahistamise or-, öö, otsuseid eesmärgiks on siis vältida ülevõtmisprobleeme, mis meil on tekkinud praegu direktiividega ja direktiiv võetakse samuti vastu, mis annab ülevõt-, direktiiv annab teatud liikumisruumi äh, liikmesriikidele ja seega ähm, tõlgendavad liikmesriigid seda eri, eraldi, erinevalt määruse puhul ei ole sellist võimalust ja määrus tuleb üles, üle võtta kõigi poolt ühtemoodi ja ei ole mingit põhjust ka, miks peaks jätma selle liikumisruumi. ja me oleme täiesti veendunud, et see on kõige sobivam viis, kuidas jõustada seda vastastikuse tunnustamise instrumenti, see peaks tooma selguse siseriiklikesse süsteemidesse samuti. nüüd edasi mis puudutab uue instrumendi ulatust, see läheb kaugemale, kui raamotsuste puhul see oli. katma saab see kõik konfiskeerimisvormid, mis on direktiiviga harmoneeritud, see siis kaks tuhat neliteist aasta direktiiv, kaks tuhat neliteist murd nelikümmend kaks, tavapärane konfiskeerimine, kolmandate osapoolte konfiskeerimine ja eh, laiendatud konfiskeerimine nii, ja siis äh, samuti ilma süüdimõistva otsusega äh, konfiskeerimise otsused, see läheb kaugemale ja hõlmab äh, siis igasuguseid teisi konfiskeerimise otsuseid, nii seda seni, kuni see on ähm, kriminaalõigustiku kohaselt määratud, see konfiskeerimine. ehk sellised juhtumid, kus on tegemist immuniteediga või ei saa tuvastada isikut äh, Ehm, kes äh, on kurjategija või kui kohus siis oma otsusega otsustab, et üks või teine vara on kuritegelikul teel saadud. kuivõrd tegemist on kriminaalõiguse alla mineva teemaga, siis igasugused tagatised ehm, tuleb loomulikult äh, otsuse välja andvas riigis ühtlustada. üks uue ettepaneku eelistesse on ka see, et äh, tuuakse sisse tähtajad arestimise konfiskeerimisotsuste jaoks Äh, arestimisotsused, äh, mis on äh, pakilisemad lahendus, olukordades langetavad lahendused, nendel on tähtajad lühemad, konfiskeerimisotsusel pikemad ja toome sisse ka standardsertifikaadi ja standardvormi, mis peaks tagama siis selle, et tegutseda saab kiiresti ja edastatakse kogu info, mis on vajalik selleks, et täidesaatev organ saaks äh, siis oma otsuse teha ja täita seda otsust. ja lõpuks äh, meil on ka sätted siin pädevate asutuste kohta, sees äh, see on kindlasti üks vastastikuse tunnustamise protseduuri kõige olulisemaid osasid ja nüüd ohvrite õigustest ja rääkisin juba ka varem. meil ei ole sätteid praegu selle kohta, et kui ohvrile on hüvitis või tagastus ette nähtud, äh, selle otsuse teinud liikmesriigis, aga varad asuvad teises riigis, siis äh, peaksid ohvril olema prioriteet ka selles teises liikmesriigis äh, vähemalt osaliselt arestitud vara osas täidesaatva ameti ees. ja lõpetuseks paar sõna selle küsimuse kohta. Need punktid, mis puudutavad põhiõiguseid, see välja pakutud määrus katab ainult arestimise konfiskeerimise otsused, mis on vastu võetud kriminaalmenetluse raames, ehk teisisõnu kõik tagasi, tagatised kriminaalmenetluse osas kehtivad, eriti siis õigus äh, õiglasele kohtumõistmisele, see on äh, rahvusvahelise inimõiguste äh, konventsiooni järgi nii äh, artikkel kuus lõige kolm Euroopa Inimõiguste konventsioonist kehtib siin veelgi enam. seadusandlus Euroopa Liidu tasandil tuleb samuti arvesse võtta, sealhulgas kõik kuus direktiivi, mis praegu on menetlusõiguste, menetluskorra õiguste osas vastu võetud äh, tõlkeõigused, õigus informatsioonile, õigus juurdepääs sul õigusabile, ehm, süütuse pre-, presumptsioon ja laste õigused. ja vajalikuks ei peetud eh, seda, et põhiõiguste aspekt toodaks sinna eraldi esile, nii nagu Euroopa eh, uurimisotsus eh, praegu ette näeb ma arvan, et me saame sellest äh, rääkida ilmselt äh, ka hiljem, aga meie arvasime, et äh, selle otsuse tagasilükkamise seostamine põhiõigustega oleks liiga lai ja see võib-olla võiks hakata takistama seda vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamist. suur tänu! suur tänu äh, selle väga detailse ülevaate eest ja ilma edasiste aruteludeta saab sõna nüüd siis proua Kriisberg. suur tänu teile teie ettekande eest. Äh. see oli väga detailne ja mitte eriti äh, tehniline. ning äh, see on oluline muidugi, oluline mitte ainult meile, vaid kogu Euroopa kodanikele et äh, nad saaks äh, võidelda paremini terrorismi vastu äh, ja teha seda võimalikult tõhusalt. tänan ühesõnaga kõikide meedete eest, mis on vastu võetud alates möödunud aasta detsembrist, mis võivad meil võimaldada sellise arsenali luua, mis äh, aitaks äh, võidelda fina-, terrorismi finantseerimise vastu ja mis ähm, aitaks võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. Äh, ja see on teema, mis ei tule võib-olla koheselt äh, praegusel hetkel kõne alla, aga pärast kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aasta äh, terrorirünnakuid äh, on meil selgelt näha, kui vaja on teha äh, tõhustatud koostööd ja seda kogu Euroopa Liidus. ühest küljest, nagu te ütlesite, oleks vaja võidelda äh, äh, äh, terrorismi finantseerimise vastu, kuid samas nagu selgelt on näha, komisjonis oleks vaja ka kuidagi finantseerimise allikaid kuidagi blokeerida ning tahaksin siin rõhutada ka muid positiivseid elemente selles ettekandes, mille eesmärgiks on ka eh, ohvrite piisav aitamine, kui see, eh, seda riiklik seadusandlus võimaldab, samas eh, oleks vaja ka lisavahendeid finantse saama kasutada konkreetsetel juhtus, juhtumitel, et ära hoida kriminaalse tegevuse levikut. nii et ma, näiteks räägiti siin, e, räägiti siin sellest, et ära hoida e, uusi rünnakuid ja selle ennetamiseks oleks vaja ära hoida vajaduse korral vara konfiskeerida või e, arestida. Mm, jah, see kõlab kenasti, aga teisest küljest see on muidugi keeruline, samas oluline. ning kaks küsimust veel, sest ma Äh, valmistasin ette mitmeid äh, küsimusi, aga te vastasite oma ettekandes juba mõnedele neist, äh, näiteks eriti selles osas, mis puudutab põhiõiguste mitterespekteerimise puhul keeldumisvõimaluse kasutamine ja sellega seoses sooviksin öelda ka seda, et hindan eriti kõigelt vahendeid, mis on siin ära mainitud äh, Äh, ja komisjon on välja pakkunud määruse, äh, mis äh, peaks tek-, looma tõhusad ja kiired kasutatavad vahendid ja siin ei ole kasu lihtsalt direktiividest, eriti puudutab see kohtusanktsioone sest määrus aitaks äh, ootamist aegu lühendada, see nõuab ühtlasi ka, et me oleks väga täpsed äh, oma äh, vahendite määramises sellisel kujul, nagu nad Euroopa institutsioonides vastu võetakse, sest nende rakendatavus riik, siseõiguses sunnib meid olema täpsemad ja kas komisjon näiteks äh, rääkida ka eranditest äh, või siis pikendusest, äh, mis on seotud olemasolevate raamotsustega. muus osas aga ma rõõmustan väga selle üle, et saan teha koostööd variraportööridega ning loomulikult ka komisjoniga selles äh, väga tehnilises, äh, kuid väga olulises äh, küsimuses. suur tänu, Natali, loomulikult on siin väga palju tehnilisi aspekte ja ma olen täiesti nõus sellega, et ka kodanikud arvavad, et <clears throat> et kodanikud soovivad, et et raha eh, ei liiguks eh, kuritegelike organisatsioonide vahel, et see jõuaks nendeni ning oluline on samas muidugi kaitsta ka põhiõigusi ning anda ka garantiisid. nii et äh, annan nüüd sõna kõigile variraportööridele äh,, niikaua kui nad siin kohapeal on ja kõigepealt annan sõna Pavelile. ma äh, ootan samuti ühinal koostööd proua Kriisbekiga ja võin öelda, et äh, menetlusmääruse jaoks on samuti minu jaoks äh, väga positiivne. olen selgitanud, mida see tähendab juba ja miks ning äh, mis puudutab nüüd komisjoni ettepanekut konfiskeerimisotsuste ja määruste kohta, eriti see, mis, mis puudutab kaheksat või üheksat protsenti mis on äh, seotud äh, kuritegelikul viisil saadud sissetulekutega. Äh, see punkt on eriti oluline, kuid nagu ma ütlesin, tegeleme tõsiselt ka põhiõiguste kaitsmise küsimusega ja, ja ohvritel peaks olema äh, õigus äh, kompensatsioonile ja peaks, äh, peaks olema õigus riigi, õiguste kaitsele. nii et igatahes suur aitäh ja oluline on ka see, et liikmesriigid suurendaks usaldust teineteise vastu ning peaks saama osa kompensatsioonist endale ning oluline on, et äh, arvesse võetaks ka otsuseid, äh, äh, arvesse võtma seda, et liikmesriikides teistsugused otsused vastuvõtmine võib mõjutada kogu protsessi, seega tuleb usaldust suurendada liikmesriikide vahel. ja mis puudutab nüüd konfiskeerimise ja arestimisordeid, siis tuleb garanteerida, et püstitataks tähtajad selleks, sest ennetusmeetmed tuleb kiiresti jõustada ja samuti tuleks äh, vaja, et, äh, et äh, kuna oleks vaja, et otsused toimuks kiiresti, siis oleks hea, kui vastutavad asutused ja institutsioonid oleks pidevalt tihedas ja tõhusus kontaktis teinevahel, teisega ning ja on oluline, et näitame kodanikele, et me oleme, tunneme huvi nende äh, huvid, tunneme huvi, soovi nende huvide kaitsmise vastu. annan nüüd sõna meie järgmisele äh, variraportöörile, kes on proua Spinelli. suur tänu teile. Äh, ma tahaks tänada proua Schröderit ja Natalit meie hea esindamise eest ning äh, tulles Itaaliast, ma tunnistan, kui äh, suur äh, tähtsusega, kui oluline on selline instrument, mis aitab võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, meie oleme kasutanud seda võitluses maffiaga ja Eh, ja seda oli eh, vaja kasutada meil juba si-, enne seda, kui terrorism tabas eh, rängalt, räigalt Euroopalt. <clears throat> ja ma samal ajal ma küsin endalt millised mõjud võiksid äh, olla sellistel vahenditel ja meetmetel äh, terrorismivastases võitluses? ja äh, sellised, sellises osas tuleks üle vaadata olemasolevad reeglid nii liikmesriikide õiguses kui ka Euroopa õiguses, sest Eh, see, et inimene on terroristliku organisatsiooni liige, ei tähenda tingimata seda, et ta tuleb õigu-, eh, eh, ära jätta tema õigustest, ilma jätta tema õigustest. ja öö, oleks vaja ka vastastikuseid konfiskeerimisotsuseid tunnustada liikmesriikide poolt ning samuti öö, ka laiendatud konfiskeerimisotsuseid, mis on vastu, e-, ette nähtud ka direktiivis kaks tuhat neliteist proua äh, Schröderi poolt välja öelda täna on kindlasti väga olemas, äh, väga oluline ja mitmed Euroopa kohtute otsused äh, näitavad, et on olemas teatud riskid, mis varade külmutamine või konfiskeerimine võib endaga kaasas tuua ja need võivad, kaasa tuua, need võivad tähendada ka põhiõiguste rikkumist. ja see ta äh, on äh, öelnud ka Inimõiguste Nõukogu, nii et mina kui variraportöör teen kõik endast oleneva, et äh, aru saada, kas on olemas piisavad menetluslikud garantiid, mis, mis tähendaks siis seda, et et oleks garanteeritud äh, ka sekundaarse õiguse äh, sätted Euroopa õiguses äh, ning kas arvestatakse näiteks, kas näiteks süütuse presumptsiooni võetakse piisavalt arvesse vastavalt artiklile üksteist selles direktiivis, kui on olemas tõsised põhjused arvata, et Euroopa uurimis määrus äh, võib endaga kaasa tuua põhiõiguse rikkumise, siis äh, ja kui äh, otsuse jõustamise riik ei täida täiel määral põhiõiguste kaitse nõudmisi, siis võib ju näiteks taotluse tagasi lükata. ma tänan teid südamest ja loodan huviga edasist koostööd. Thanks a lot, Mrs Spinelli. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua härra Korra, Korrao. suur tänu teile, proua esimees. nagu ma seda ütlesin, ütleda ütles kolleeg ähm, Spinelli, minul on samuti Itaalia kogemus selja taga ning äh, tegemist oli äärmiselt olulise instrumendiga mis nägi ette võimalust varade külmutamiseks, see oli oluline just or organiseeritud kuritegevuse vastu ja, ja seda kuni lõpliku otsuse vastuvõtmiseks. ühesõnaga, eh, tihtipeale oli niimoodi, et enne seda, kui lõplik kohtuotsus vastu võeti, siis see, see vara haihtus, kurjategijate, mafioosode noh, vara lihtsalt kadus ära. ning sellega seoses eh, me Äh, võtame sellised instrumendid vastu suure hea meelega, kui need levivad kõikides Euroopa liikmesriikidesse, oleme seda palunud, äh, seda on palunud kõik maffiavastase võitluse organisatsioonid Itaalias ning äh, ning seda on taotlenud ka eelmisel parlamendi koosseisu häältelt jõudsenud erikomisjon Krimm ning nemad esitasid samuti omapoolsed soovitused selles osas määruse kasuks otsustamine on väga hea, sellepärast et see on silmapilkselt kasutusele võetav ja seega kiirendab selliseid ähm, tegevusi ja menetlusi. ja rakendusala laiendamine on samuti äh, väga positiivne, nii et äh, võimalus äh, külmutada ka varasid kurjategija eemalkojal on samuti õige otsus ning küsimus on selles, kas liik-, Äh, siin räägitakse selgetest äh, punktidest, äh, kas liikmesriigid võivad näiteks otsustada selle vastu, viidates põhiõigustele, kas me saame siin täpselt selguse majja just selles punktis, sellisel juhul võiks tõesti anda tõeline tõhusus ja toimimisvõime sellele instrumendile see küsimuseks ei ole siin mitte ainult äh, terrorism, vaid, äh, äh, vaid ka teised organisatsioonid. nii et kui me vahe, vastame selliste instrumentidega, mis on koheselt kasutusele võetavad ter-, kogu Euroopa Liidu territooriumil, siis on selle võrra lihtsam reageerida Eh, lai-, arutelud on väga laiapõhjalised ning eh, ning eh, kuriteod on väga tõsised ja karistuseks peaks siinkohal olema ka vähemalt kolm aastat vanglat, nii et suur aitäh ja loomulikult oleme valmis täiel määral äh, oma panuse andma, eh, ulatama abikäe selle töö lõpuni tegemises. Think... suur tänu ja ma arvan, et see töö on kindlasti väga huvitav, sest kõik eh, erinevad reeglid liikmesriikides on tihtipeale erinevate kogemuste kokkuvõtteks ja eh, seega annavad meile võimaluse sellised reeglite väljatöötamiseks, millest kõik saaks äh, kinni pidada. tegemist on olulise teemaga, sest äh, veel paar nädalat tagasi oli meil äh, kohtumine politseinikega erinevatest liikmesriikidest, kes ka taaskord kordasid, et aina rohkem erinevat liike ähm, kuritegudest toimuvad piiriüleselt, nii et meil on vaja rohkem koostööd ja rohkem vaja garanteerida, et see koostöö tõeliselt toimib ja ja on ka tõhus ja võib-olla aitab see pisutki organiseeritud kuritegevust ja terrorismi takistada. arutelu lõpuks sooviksin ma küsida, kas äh, volinik ja raportöör soovivad midagi lisada? komisjon kõigepealt, suur tänu. tahaks teile vastuseks öelda seda, küsisite, millised on uute ettepanekute äh, Ehm, eelised, räägin väga lühidalt. Ehm, see, et äh, üks instrument, äh, mis äh, ka nii konfiskeerimist kui varade külmutamist katab, on väga suur samm edasi ja samuti ulatus võrreldes sellega, mis praegu eksisteerib, sest viimastel aastatel on toimunud mitmeid suguseid arenguid ja, ja, ja ning äh, äh, äh, olemasolevaid režiime on praegu tugevdatud ja võeti vastu ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiiv, mis samuti aitas ähm, otsuseid reguleerida. raamotsused võeti vastu kaks tuhat kuus ja kaks tuhat kuusteist ja see peaks, see, see aitas nii-öelda järele jõuda sellele, mis muudes valdkondades tulnud on ja ja mis puudutab ajakava, siis äh, meil on praeguseks äh, tähtaeg kolm päeva külmutamiseks ja siis äh, kolmkümmend päeva konfiskeerimiseks ja hmm, eriti puudutab see külmutamist piiriüleses menetluses, see võib olla tõesti väga kiire, nii et äh, veel on ka konkreetseid parandusi teavitusosadesse ja nii edasi. ning mis puudutab põhiõiguste kaitse osas väljendatud muresid, siis on olemas ka õiguslikke võimalusi nende isikute jaoks, kes sel, sel hetkel vajavad oma põhiõiguste kaitset ning peab, ettepanek selgitab ka seda, et Äh, sellega peaks tegelema äh, välja andvas riigis, kuid ka äh, täideviivas riigis, nii et teavitamine on äärmiselt oluline, et inimesi ka teavitatakse nende suhtes kasutatavatest meetmetest ning tahaksin öelda ka seda, et on, nagu paljud teie seas ütlesid, väga tehniline küsimus. on vaja, et me selle võimalikult hästi kasutusele võtaks Eh, ning eh, eh, ja ma arvan, et on hea, kui see tekst on lõpuks selline, et me saaks eesmärkidele oluliselt lähenema. see on tõesti suur väljakutse, mitte ainult see, et tavad on tõhusad, vaid ka, et seadused on sellised, et neid kasutatakse ka tõhusalt. Natali, kas sina soovid samuti tagasi tulla? jah. mul kommentaare pole eriti teha. sooviks lihtsalt rõõmustada selle mõtte vahetuse üle ning äh, kolleegid teevad tõesti ära väga tubli töö ning tahaksin tänada komisjoni, et nad on väga äh, selgelt vastanud meie poolt esitatud küsimustele ja sooviksin ühtlasi lisada ka seda, et äh, meil peaks olema võimalikult head vahendid selleks, et suurendada oma tegevuse nähtavust kogu Euroopa Liidus, peame kaitsma kodanikke Eh, ning eh, toetama ohvreid ning eh, võitlema igatpidi terrorismi rünnakute vastu. Thanks a lot, Natalie, and really it would be helpful to suur tänu, oleks hea, kui me kõik terroristid suudaks peatada, see on suur väljakutse, kuid arvan, et vähemalt võime teha mõningaid edusamme ja see on väga vajalik, ohvritest rääkimine on samuti oluline, et nähtaks, et äh, neid ei ole jäetud äh, üksi äh, kuritegevusega ja seega võib öelda, et tegemist on tõesti väga tähtsa tööga. Lähme nüüd kohe järgmise päevakorrapunkti juurde ja selleks on ettekanne, esmane ettekanne, äh, mis puudutab äh, ettepanekut Schengen inf infosüsteemi kasutamiseks. Äh, siin räägib komisjon, raportöör härra Kolju on siin. tema on siis vastutav kahe ettepaneku koostamise eest. ja härra Lene-, Lenars tegeleb ähm, tagasisaatmisega seotud ettepanekuga ning äh, härra Lenars ei saanud täna siia tulla, aga teda asendab härra Koilju. esimese sammuna. kas komisjon on siin? jah, annan sõna kõigepealt komisjonile tema, nendepoolse sissejuhatuse tegemiseks ettepanekutesse ja pärast seda annan sõna äh, raportöörile ja siis äh, variraportöörile ja edasi saavad äh, teised liikmed sõna. ja siis annan sõna ka eesistujate esindajatele ja loomulikult ka komisjon saab äh, vastata küsimustele, mis tõstatatakse. nii et esimesena saab sõna komisjon, palun uh,. Thank you, chair. suur tänu teile. alustan uh, taustast Schengeni infosüsteemi puhul uh, ja räägin sellest, mikspärast asjad toimivad nii, nagu nad seda täna teevad. süsteem on kahekümne nelja äh, tunni seitsme päeva jooksul toimimas. eesmärk on toetada politsei ja kohtuinstantside koostööd äh, kriminaaljuhtumite puhul ning ka ebaseadusliku rände vastases võitluses. süsteem sisaldab seitsekümmend kaks miljonit äh, teavitust inimeste ja objektide kohta, kakskümmend üheksa Euroopa riiki on see, kus ta toimib ja eelmisel nädal, eelmisel aastal tehti neli miljardit päringut sellesse. nii et väga suur süsteem, üks Schengeni süsteemi nurgakividest. ja nagu öeldud, siis kakskümmend neli tundi ja seitse päeva äh, on see käibes. et äh, rõhutada, kui oluline see on, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal see süsteem loodi ja eelmise aasta lõpuks on üle kolmekümne seitsme tuhande inimese lisaks vahistatud saanud äh, kümme tuhat inimest äh, ei ole äh, saanud seetõttu Schengeni alasse sisenemisloa või, või peatumisloa. üle kahekümne tuhande kadunud inimese on üles leitud. sada viiskümmend tuhat inimest on kohtumenetluses jälgitud või kätte saadud üle kahekümne tuhande äh, oht, ohustatud isiku on tuvastatud, kes on julgeolekule või inimestele ohuks. nii et äh, süsteem töötab hästi, see on muljetavaldav, aga nagu alati, on võimalik kõike teha paremini kaks tuhat kuusteist aastal, kolm aastat pärast seda, kui siis kaks äh, sündis, viis komisjon läbi hindamise, õiguslikku alus selleks oli olemas ja see, mida me avastasime, oli positiivne aga muidugi parandamisruumi samuti tuvastati. ja toon siin välja mõningad valdkonnad, kus oli tuvastatud äh, muutmisvajadusi. esiteks see siskasutus liikmesriikide poolt, eriti just info, mis äh, häireteavete kohaselt on tulnud ning menetluse tuvastus. siis süstemaatilised sisseotsingud, kui liikmesriikide politsei andmebaasi äh, on juba otsitud, tänasel päeval see nii ei ole, siis edasi äh, võltsidentiteedi äh, tuvastamine, automeeritud äh, sõrmejälje tuvastus, võimalus SIS-is ja edasi ka kohustuslik selle funktsiooni kasutamine, kui see juba tuva, andmepatsis on olemas. siis andmekvaliteetide puudujäägid, sealhulgas ka vale andme, andmed, mis või ebatõesed andmed, mis liikmesriikide poolt on sisastatud. siis tehnilised äh, finants ja äh, lepingulised võimalused äh, nii liikmesriikide tasandil kui kesktasandil selleks, et süsteem saaks toimida tõhusamalt ja kiiremini. vajadus selle süsteemi jätkusuutlikkust ja kasutusvõimalusi pikendada ja kasutada ka liikmesriikide tasandil. ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähe, tähtsana, andmekaitsereeglid, sisisüsteemid, need tuleb üle vaadata selleks, et nad kajastaksid kõige viimaseid Euroopa Liidu andmekaitseraamistikke ja muutusi sellesse niisiis, nii palju taustast, mis puudutab äh, seda süsteemi, kui tehnilist aspekti vaadata. nüüd, kui me vaatame seda ettepanekut, mis meie ees täna on, siis esimene asi, mis äh, silma torkab, on see, et mitte ühe ettepanekuga ei ole tegemist, vaid hoopis kolmega. see kajastab ka praegust õiguslikku struktuuri, äh, õigusorganite koostöö ja politseisüsteemi piirikontrollidel ja muudes asjades siis kahepoolselt ja äh, lisaandmed äh, tuleks siia kaasata. praegune määrus äh, selle ettepaneku teeb. ja kolmene struktuur on keerukas, aga see on ka vajalik, sellepärast et see kajastab liikmesriikide erinevat osalusmustrit Schengeni akiis endas kuigi me oleksime tahtnud seda vältida, siis meie õigusteenistus on väga tugevalt soovitanud, et see kolmene struktuur peaks olema alles just sellepärast, et liikmesriigid erinevatel tasanditel seda kasutavad. vaatame sisu küsimusi. lisaks tehnilistele muudatustele, mis tulevad otseselt hinnangutest, on ka mitmed olulised kui soovite, siis isegi poliitilisemad muudatused, mis on ette pandud. biomeetrilised andmed ühest küljest, see ettepanek on laienenud mitmetele eh, biomeetrilistele tuvastitele, mis on võimalik eh, tuvastada Äh, sealhulgas äh, käelabajälg, nüüd lisaasi, äh, sõrmejäljed juba enne olid, edasi näokuvand, mis oli juba olemas, aga nüüd on seda ka tuvastusmeetoditel võimalik kasutada, sellepärast et tänased tehnoloogiad lubavad sellist biomeetrilist tuvastamist ja me peame õigusliku alusega järgi tulema sellele. ning ka DNA on nüüd võimalusena lisatud. eriti, kui on jutt kadunud inimestest kus on äh, biomeetriliste andmetega kitsas käes DNA oleks võimalik kasutada. siis ettepanekud, mis puudutavad äh, sõrmejälgede tuvastamist, kui äh, inimese isiku tuvastamiseks on mingi kahtlus, kui on kahtlus, kellega on tegemist, on, on vajalik otsida sõrmejälgi ja nende järgi tuvastada. ja viimane säte, mis on ette pandud, uus võimalus, uus hoiatuskategooria tuvastamata inimeste seni tuvastamata inimeste puhul, kes on seotud teiste kuritegudega. Eh, siin on võimalik kasutada nii käelavajälgi kui ka sõrmejälgi. kasutatakse seda siis, kui on eh, tõsine kahtlus, et kurjategija, kuriteo toimepanijale kuuluvad eh, sõrmejäljed, näiteks kui leitakse taparelvalt tema sõrmejäljed terrorismivastased meetmed on ka uuendatud selleks, et äh, infovahetus oleks terrorismi kahtlustust, kahtlustuste puhul äh, tõhusam. esiteks äh, häire loomine, mis on kohustuslik inimeste puhul, kes on terroritegudega seotud. kohustuslik on võtmesõna siin. täna on see võimalik, aga kohustus peab olema. teiseks, selles häireteates endas kui inimene on terrorismiga seotud, tegevustega seotud, siis eh, hüppab see aken seal üles. edasi uued tegevused, eh, taustauuringud, mis on eh, diskreetsete ja süsteemsete kontrollide vahel kusagil, mis võimaldab siis süüvitult inimest küsitleda ka. kolmas muudatuste kategooria, mis on siis olulised muudatused, on ennetavad häireteated see ettepanek äh, häireteateid äh, lubab ennetavalt äh, teateid avaldada juhul, kui näiteks vanematelt röövitud lastega on tegemist või vanemate röövimine, vanematepoolne röövimine on olemas ohuna kui äh, lapserööviga mingil moel on tegu või selle ohuga, siis piirivalvurid on teadlikud sellest läbi häireteate ja niimoodi äh, on võimalik vaadata ja vaadelda, kuidas ris-, äh, riskilapsed reisivad Euroopa Liidus ja teda, neid on võimalik ka mm, vahi alla võtta juba ennetavalt. neljas kategooria, nagu öeldud, Äh, siis sisenemisest keeldumine ja tagasisaatmine. siin on ka häireteated äh, olemas. see eraldi tagasisaatmise ettepanek on tehtud äh, häireteated siis ebaseaduslikult Schengenisse sisenevate või viibivate isikute kohta, keda tuleb tagasi saata nende koduriikidesse. sisisüsteemis on võimalik siis immigratsiooni ametivõimudel aru saada, kas need inimesed on tegelikult ka lahkunud Schengeni alalt ja ametnikke teavitatakse häireteate läbi, kui inimesed ei ole läinud ära. ja nii on võimalik võtta meetmeid selleks, et sundida inimesi tagasi pöörduma, kui vaja. ka sissihäireteated usume me Äh, ei toeta teiseseid liikumisi, sellepärast et pagulased ei saa lihtsalt vältida või ennetada seda, et äh, viiakse täide äh, tagasisaatmise kohus, kohustus teise liikmesriiki. selles liikmesriigis ei ole mitte ainult teadmine, mida asja, mis asja puudutab, vaid tegelikult kogu sissisüsteemis kõik piirivalvurid teavad siis parem infovahetus ja koostöö liikmesriikide ametiasutuste vahel, kes tagasipöördumiste eest äh, vastutavad, tagasisaatmiste eest äh, ja selle uue meetme läbi sissi kohaldusala ei muutu, juba tänases äh, sissi õiguslikus aluses on võimalik kasutada seda süsteemi, toetades tagasisaatmise direktiivi rakendamist ja ennetada ebaseaduslikku rännet Äh, sisenemiskeelud ühest küljest, äh, mis äh, taassisenemist ja ümberpaigutumist teisest liikumist ennetavad, nii nagu siis, siis praegu olemas. siis viies kategooria olulisi muudatusi puudutab institutsionaalseid kasutajaid, kes seda süsteemi kasutada saavad. ja siin on peamiselt ametid, Eurojusti puhul on praegused sisenemisõigused, ligipääsuõigused paigas Europoli puhul Europoli puhul oleme kasutusõigusi laiendanud nii, et Europol saab kõigile häireteadetele ligi selles süsteemis ja komisjon arvab, et see peegeldab ka uue määruse järgi Europoli uut mandaati ning aktiivset Äh, tegevust ähm, inimsmuugeldajate ja laste seksuaalsete kuritarvitajate vahel. terrorismi ja kuri, äh, kuritegevuse vahelist äh, lüli ma juba selgitasin, aga me ennetame niimoodi ka, et inimesed lähevad kaduma või et jääb mõni asi kahe silma vahele, sellepärast lihtsalt, et andmed on ebapiisavad. Frontex, Euroopa Piirivalveamet ei saa täna ligipääsu sellele süsteemile. meie arust on see vajalik, et nad saaksid. ja see on just äh, rände äh, toetusmeeskondade jaoks, need, kes kriisikeskustes tegelevate inimestega, peaksid saada, äh, saama informatsiooni niimoodi, et nad saaksid maksimaalselt oma ülesandeid täita ja vastutada liikmesriikide ees, keda nad aitavad Äh, nii et äh, Frontexi töötajad peaksid äh, siis kesksüsteemile ligipääsu saama, aga nad ei saa häireteadete suhtes midagi ette võtta, kui kohalik liikmesriik neile selleks luba ei anna. nii et piiratud ligipääs ainult konsultatsiooni eesmärgil. ja viimane amet, keda ma tahaksin mainida, on EULISA Nad on juba siis süsteemi operatsioonides ja haldusstruktuurides kaasatud, see on ettepanekus ka tehtud, aga siin parandamisruumi on loomulikult, eriti mis puudutab andmete kvaliteedi analüüsi ja statistikat, mida amet saab pakkuda ja oleme teinud selles suunas ka parandamisettepaneku ning äh, konkreetsed kohustused EU-LISA-le, mis puudutab lisainformatsiooni ja testimist ja lõpetuseks esinaine olen jõudnud oma ettekande lõppu, aga tahan rääkida ka mõne sõnaga rahast. lisakulu nende ettepanekute, muudatusettepanekute tegemiseks on siis kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend raames hinnangutel kuuskümmend seitse koma üheksa miljonit eurot. siin on kuuskümmend neli koma kolm protsent, kolm miljonit tehnilisteks uuendusteks, mis puudutab piiri- ja õiguskaitseorganite tegevust. ja kolm koma kuus, üsna tagasihoidlik miljonit on vaja tehniliste uuenduste tegemiseks, selleks, et tagasisaatmise ettepanekut täita. no loomulikult tunnustame ka seda, et liikmesriikide tasandil on lisakulud, sest et süsteemide ajakohastamiseks ja uuendamiseks on vaja raha. komisjoni jaoks üks koma kaks miljonit on igale liikmesriigile ette nähtud selle tarbeks, et katta need kulud. ja see on ka piiride eh, rahvuslike programmide osa tulevikus, suur tänu! suur tänu, ütleb esinaine selle ettekande eest ja ma arvan, et me oleme nõus sellega, et ei ole mitte lihtsalt oluline ükskõik milliseid andmeid koguda, vaid vaja on tagada ka andmete kvaliteeti ja õigsust, sellepärast et muidu ei saa meie tegevus olla tõhus. ma arvan, et äh, oluline ja huvitav debatt saab toimuma, kuidas äh, erinevate eesmärkide tarveks seda äh, dokumenti ajakohastada ja ma arvan, et me tuleme ka koostalitusvõime ettepanekutega välja varsti kui räägime uutest ideedest, mis puudutab siis süsteemi. aga nüüd annan kõikide kolme dokumendi puhul on sõna kõigepealt härra Koeljole, meie Rahvapartei raportöörile, kes on ilmselt üks kõige kogenum liige nende konkreetsete Singe, Schengeni infosüsteemi dokumentide puhul. nii et härra Koelja, teil on sõna. suur tänu! tahan kõigepealt tänada Euroopa Komisjoni selle väga kõikehõlmava ettekande eest. nii nagu oleme praegu öelnud, on palju neid andmeid, mis ütlevad, et eh, SIS on kõige suurem eh, andmebaas Euroopa Liidus, komisjon rääkis seitsmekümnest miljonist eh, hoiatusest, neli miljardit päringut eelmisel aastal üksi ja see näitab, et rohkem kui kakssada tuhat inimest leiti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal läbi selle süsteemi kolmkümmend kaheksa protsenti suurenemist võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist. ja tõesti, siis on kõige suurem, kõige rohkem kasutatud, kõige paremini rakendatud äh, andmebaas äh, justiitsasjades äh, ja Euroopa tunnustab selle edukust, meie kodanike vaba liikumist on see toetanud, miks? sellepärast, et see tõhustab meie sisepiiride valvet ja sise julgeolekut, see on politsei ja õigusasjade alases koostöös kõige olulisem andmebaas äh, Euroopas. Euroopa Parlament on alati SIS süsteemi jaoks äh, eest võidelnud, äh, sellepärast et seda arendataks struktureeritud ja et see täidaks oma eesmärke. siis peab tooma ametivõimudele koha peal lisandväärtust, peab ka julgeolekut tagama meie kodanike jaoks, samal ajal kinni pidades nende põhiõigustest see ongi põhjus, miks pärast meie koda ajal, mil siis kaks loodi, nõudis uusi toimimisvõimalusi, rohkem ligipääsu, aga ka äh, keskpikas perspektiivis äh, ülevaatamist, äh, siis peab nendele väljakutsetele vastama, väljakutsed muutuvad pidevalt, aga väljakutsed, mis muutuvad kiiresti, piiravad vahel ka kodanike õigusi ning ei aita tegelikult meie õiguskaitseorganeid ja piirikaitset tõhustada. sellepärast, miks pär-, sellepärast tuvastabki Rahvapartei siin need kolm ettepanekut ja kiidab need heaks äh,. kolleeg Lenars ei saa täna kahjuks siin olla äh,, tema on äh, Rahvapartei väljasõiduistungil Maltal, mis käesoleval äh, nädalal äh, aset leiab, aga ta, tema raport puudutab Schengeni infosüsteemi kasutamist ja ta ütleb samuti, et Rahvapartei tuvastab, tunnustab neid ettepanekuid, mis on tehtud selleks, et äh, tuvastada äh, õiguspäratud äh, rändajad ning saata nad tagasi. praegu on tuvastus väga madalamal tasandil, alla nelikümmend protsenti. oluline on, et tagasisaatmised oleksid tõhusad. oluline on ka piirata lisakulusid, mis süsteemile langevad ning kindlasti on vaja kaitsta neid, kes kaitset vajavad. illegaalsete immigrantide tagasisaatmise küsimus on väga keerukas. eelmisel aastal juba rääkisime sellest, kuidas on vaja uuendada Euroopa Liidu äh, reisidokumente. praegune ettepanek äh, kohustab liikmesriike äh, siis kirjalikes otsustes selle sisseviimist, see on oluline ja pisike aga tähtis samm selleks, et äh, parandada Euroopa Liidu äh, äh, õiguskaitseorganeid selleks, et ka ennetada illegaalset rännet. praeguses raamistikus on ette nähtud mitmed sammud selle jaoks, eesmärk on väljakutsetele vastata, aga ka nendele väljakutsetele, mis on Euroopa pagulaskavas kirjas ning Euroopa julgeolekukavas tõepoolest, äh, SIS on äh, oluline süsteem ja ma olen kindel, et need äh, muudatused lubavad paremat infot ja rohkemat koostööd. rõhutan siin mõnda nende hulgast. esiteks on rohkem vahendeid selleks, et nõndanimetatud pagulaskriisiga toime tulla liikmesriigid peavad kirjalike otsuste, tagasisaatmisotsuste puhul häireteated ka süsteemi sisestama ning rohkem on ameteid, kes selle kallal töötavad. teiseks on rohkem vahendeid terrorismivastaseks võitluseks ning tõsiseks organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks samuti, näiteks biomeetrilised andmed või häireteadete äh, sisestamine süsteemi, kes on terrorijuhtumitega seotud äh,. edasi on ka rohkem meetmeid laste kaitsmiseks, sellepärast et äh, need äh, lapsed, äh, kes, äh, keda ohustab röövimine, need, nende puhul on ka häireteated. edasi andmekaitset, andmete turvalisus ning hea süsteemi toimimine on tagatud nende ettepanekute läbi. ma arvan, et me saame igal juhul ka parandada neid ettepanekuid. esiteks on oluline konstruktiivne dialoog komisjoniga. niisiis, ma tahaksin kutsuda üles Euroopa Komisjoni variraportöör ja variraportööre äh, valmistama ette ettevalmistavat koosolekut äh, niimoodi, et me saame väga tõhusalt läbi nende ettepanekute vaadata. aga mõningad küsimused mul juba komisjonile on ja tahaksin siin teie puhul äh, rohkem informatsiooni teada. juba algusest Euroopa Komisjon ja ka meie parlament on kaitsnud seda positsiooni, et ei tohiks olla dubleerimist rahvusriikide tasandil. me peaksime tsentraalset süsteemi toetama, kus äh, häireteated oleksid äh, taastatud ja mitte kopeerimist lubama liikmesriigi tasandil. kompromiss toona oli tegevus laiendada ja lubada liikmesriikide pädevusse. praegusel hetkel, hoolimata sellest, et teised süsteemid on ka keskselt olemas, näiteks sisenemis- ja väljumissüsteem, komisjon on teinud ettepaneku ikkagi liikmesriikide koopiat äh, kohustuslikuks teha sissi jaoks. minu küsimus, miks? tahan veelgi konkreetsemaks minna siin. kui kaua on viimasel aastal olnud keskne süsteem maas, ei ole toiminud? kas äh, Austria-poolne äh, süsteem ei ole töötanud korralikult, kas me ei ole piisavalt äh, investeerinud nendesse võrgustikesse, mis liikmesriik keskse süsteemiga seob? tahaksin, et komisjon sellele vastab ja veelgi küsimusi. kui palju maksaks? meile öeldi siin praegu, et igale liikmesriigile on komisjon ette näinud üks koma kaks miljonit eurot. no ilmselgelt ei ole sellest rahast küllalt. kas liikmesriigid peavad oma Äh, koopiat äh, rakendama, arvestades, et biomeetrilisi andmeid praegu pole kaasatud. Äh, ja viimane küsimus puudutab Ühendkuningriiki. nagu teate, artikkel viiskümmend läks käiku eile ja nii palju, kui mina aru saan, siis Ühendkuningriigile on ligipääs antud praegu SIS-ile politsei koostöö vallas. mis siis praegu selle asjaga on? kas kui Ühendkuningriik tahaks eh, SISis osaleda piirikontrolli eesmärgil, millistel tingimustel seda teha saaks? kas on isegi võimalik see, igal juhul ei oleks mõistlik, et eh, Ühendkuningriik liituks selle süsteemiga nüüd, kui nad hakkavad välja astuma, aitäh? suur tänu, härra Kolli, teile, ütleb esinaine, suur aitäh, et andsite ülevaate kõigi kolme dokumendi puhul ja andsite juba ka eh, meie suuna kätte, millised on konkreetsed küsimused eh, nende puhul. kõikide eh, väliraportööride puhul võib öelda, et nad on kõigi kolme dokumendi puhul samad ja kõigepealt siis annaksingi väliraportööridele sõna ja edasi nendele, kes tahaksid veel liikmetena sõna võtta. alustame väliraportööridest sotsiaal- demokraatide nimel Mirjam Taali, palun. suur tänu teile, esinaine, ja suur aitäh komisjonile selle eest, et tegite need ettepanekud, ette kandsite need, suur aitäh, härra Coelho, teile, et jagasite oma positsiooni mitme küsimuse puhul siin. mina tahaksin oma positsiooni ka sotsialistidena äh, välja tuua ja meie murepunktid, äh, kuidas seda süsteemi parandada saaksime, sest ma olen päri härra Coelhoga selles osas, et süsteem toimib aga see ei tähenda, et parandamisruumi pole ja tõesti mitmeid küsimusi on, kus me saame koostööd teha ja seda süsteemi parandada. siin olen päri ka raportööriga, et äh, vaja on komisjoniga äh, äh, konsultatsioone läbi viia, minu arust on see ainult õige tee edasi, lähenedes nendele kolmele ettepanekule. alustan sellega, et ütlen, et meie sotsiaaldemokraatidena tunnustame komisjoni ettepanekuid, eriti äh, just praegusel ajahetkel, kui meile tundub, et meil on vaja Europit äh, veidike kärpida, äh, võtta vastu otsused äh, edasiste võimaluste tööriistade kohta, mis tagaksid liikmesriikidele turvalisuse ja julgeoleku, mida nad ootavad ning tagada ka meie kodanike põhiõigused. meie kodanike julgeolek on kohustus, mis meil kõigil lasub õigusandjatele. ja sellepärast arvan ma, et meil on vaja äh, tugevdada neid tööriistu, mis on meie käsi, käsutuses, tagada, et need on õigeaegsed, tõhusad ja äh, toimiksid hästi. ja praegusel hetkel on oluline öelda, et ükski õiguskaitse koostöösüsteem ei sisalda niivõrd palju infovahetust reaalajas äh, heade tulemustega kui SIS ja seda tuleb tugevdada ja toetada edaspidi seetõttu tunnustame selle süsteemi kasutamist selleks, et terrorismivastast võitlust ellu viia, et on kohustus eh, siis häireteate loomiseks, eh, kui eh, on tegemist isikuga, kes on terroritegudega seotud ning niimoodi on võimalik ametivõimudel ka olulist informatsiooni saada. sotsiaaldemokraatide variraportöörina pean ma ka rõhutama, et meie fraktsioon tahab rõhutada et äh, kahe miljoni lõppkasutajaga süsteemis on ainult õiglane ja õige see, et biomeetriliste andmete, lisaandmete proportsionaalsus oleks äh, kaitstud. see tugevdab praegust äh, süsteemi selleks, et see oleks uue üldandmete kaitsemäärusega kooskõlas ning uuenduse puhul on proportsionaalsus oluline, me peame ka vaatama, et kõik kaitsemeetmed oleksid rakendatud. Äh, oluline on see, et praeguses uue tehnoloogiaga ajastus on kodanike andmed väga olulised ning selliste andmete kaitse ja meie kodanike isikuandmete kaitse on oluline ja me peame seda alal hoidma. mul on hea meel ka äh, kadunud laste häireteadete äh, aspekti üle, mida tutvustas meie raportöör, ennetavad äh, häireteated, sealhulgas laste kohta, kes võivad saada röövitud või on sellest osas ohustatud ning väga hea, et äh, kolleegid küsisid selle kohta, sealhulgas mina ise, me tahtsime, et see uus aspekt oleks äh, selles süsteemis ja need äh, lapsed, kellel lasub risk, et nende vanemad võivad nad röövida, väga hea meel on mul, et nüüd on andmed olemas õiguskaitseorganite jaoks ning need otsused on tehtud vastavalt õiguslikule raamistikule. tagades, et selline kadunud inimeste kategooria äh, on üksikisiku tasandil lähenetud, äh, see on väga hea, sellepärast et niimoodi saavad ametivõimud väga delikaatselt nendele asjadele läheneda. siis häireteated, mis puudutab äh, terroritegusid siin on äh, võimalus piiriline koostöö niimoodi, et ametivõimud äh, liikmesriikides saavad õigeaegselt äh, seda informatsiooni kasutada. ja siis sisi kasutus illegaalsete migrantide tagasisaatmise jaoks, siin on oluline, et me kahte väga erinevat asja ühte patta ei paneks ilma kaitseklausliteta. eriti, kuna komisjon ütleb, et siis kohaldusala ei muudeta äh, olgugi, et ta ütles ka, et siis kasutatakse juba äh, tagasipöördumiste äh, elluviimiseks. tahan rõhutada, et uued asjad, mis kerkivad, äh, siin on kaasatud. see, et rändeametitel on vaja sisestada nüüd häireteateid ka ebaseaduslike mm, migrantide puhul ning seda on võimalik äh, siis Euroopa-üleselt kasutada. siis rahaküsimused samuti. esimene küsimus puudutab eelarvet. komisjon ütles, et peaaegu kuuskümmend kaheksa miljonit äh, antakse aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga meil ei ole infot selle kohta, mis pärast seda saab kas süsteem iseennast hoiab üleval, milline on selle haldus ja käiga, käigusoleku kulu, siis piirikontrollide puhul näiteks võetakse sisejulgeolekufondisse raha, eriti just sihtotstarbelised vahendid sisenemise väljumissüsteemiks pärast seda, kui tegelikult juba ka selle ettepaneku äh, kärbe toimus. küsimus, millise õigusliku aluse järgi seda raha üle viiakse ja kuidas kaasõigusandjad on kaasatud sellesse protsessi ja veel üks küsimus. andmed. ettepanekus on kirjas, et kui isikuandmed salvestatakse, siis on inimestel ka võimalik ligi pääseda sellesse süsteemi, et vaadata, kas andmed on õiged ja nõuda ka andmete parandamist, kui need on valed. selle kohta tahaksin komisjonilt rohkem kuulda. siis viidati ka inimestele, kes on tuvastamata. ma saan aru, et siin me keskendume peamiselt sõrmejälgedele äh, kurjategijate puhul, kui inimest ei ole tuvastatud. mis on selle lõppeesmärk, kuidas see saab konkreetselt äh, toimida? ja siis lõpetuseks äh, see, et kui inimest kahjustatakse andmete äh, otsingul, siis äh, saab äh, kompensatsiooni taotleda isik, kas me räägime füüsilistest kahjudest või vaimsetest või mingitest muudest kahjudest, komisjon võiks täpsustada. suur tänu, Mirjam, tõesti väga palju küsimusi, millele komisjon pärast peab vastama. järgmine variraportöör on ECR-i raportöör härra Alla Aho suur tänu, äh, proua esimees ja suur tänu ka Euroopa Komisjonile, ECR-i fraktsioon äh, tunnustab neid äh, probleeme, mida üritab lahendada komisjoni ettepanek, eriti ebaseaduslik sisseränne ja kuritegevus, ja me saame aru, et on vaja kiiresti leida lahendused nendele probleemidele. me toetame ettepaneku eesmärke ja ka enamusi tehtud ettepanekutest, ilma et laskuksin praegu aga detailidesse mul on üks väga konkreetne küsimus ja märkus, aga, ja sellele ola-, os-, osaliselt härra Coelho ka viitas. komisjoni ettepanekus on ette nähtud, et lisaks äh, kesksele siis äh, süsteemile on äh, süsteemis ka siseriiklik element, ehk teisisõnu, iga liikmesriik peaks siis andmebaasist saama kas koopia või osalise koopia ja varusüsteemi tagama on äh, liikmesriike, sealhulgas minu enda liikmesriik, kes tahavad äh, vabadust tehnilise lahenduse leidmisel siis määruse rakendamisel. ja seega, kas nad äh, tahavad päringuid sisestada otseselt kesksissi või luua siseriikliku koopia ise sellest andmebaasist rõhutada tuleks, et kui SIS kaks loodi kõigest paar aastat tagasi, siis äh, ei julgustanud liikmesriik äh, selle andmebaasi koopiat liikmesriikidel tegema, vaid äh, pöörduma päringutega otse kesksesse süsteemi. kui luuakse see siseriiklik koopia ja selle äh, tagatissüsteem ei ole äh, ta-, lahendatud äh, juurdepääsu küsimused võrreldes kesksüsteemiga liikmesriikide koopiad ja nende koopiad võivad omakorda tuua kaasa andmekaitseriske. see, et praegune, see, kui praegune süsteem äh, on olnud maas, on põhjuseks tavaliselt olnud see, et äh, ei ole olnud juurdepääsu, äh, et on mõlemad kinni jooksnud, nii varusüsteem kui ka pärissüsteem. oluline oleks, et mõlemad oleksid aga äh, siseriiklik süsteem ja kesksüsteem ühel ajal kättesaadavad, aga üldiselt ECR fraktsioon toetab seda ettepanekut, suur tänu. suur tänu, härra Alla Aho ja viimane variraportöör on härra Dupree. suur tänu, proua esimees ma ei hakka kordama seda, mida juba väga hästi on öelnud meie juht SIS küsimustes äh, härra Coelho. Ähm, ja mm, piir, tema on meie ekspert nendes küsimuses ja mul ei ole piisavalt ka aega tehnilistesse ettepanekutesse sü-, süveneda ja esitan ainult kolm küsimust minu meelest on äh, olulised. nimelt Äh, sissisüsteemi äh, fotode ja sõrmejälgede sissetoomist, äh, seda ma toetan, aga kas ma saan nüüd õigesti aru sellest ettepanekust, siin on öeldud, et liikmesriigid, kellel on näiteks digitaalne või fotojäädvustussüsteemides juba olema, ei pea seda registreerima sissis, võivad seda teha, aga ei pea. see tähendab seda, et kui tegemist on terroristidega, Äh, ja meil on nende kohta digitaalne jälg, kui nad äh, lähevad võlts äh, isikutunnistusega riigi territooriumilt välja, me teame, et nad kasutavad võltsitud isikutunnistusi, Pariisis me oleme näinud selliseid rünnakuid, kui meil ei ole kohustust seda infot sisse, siis süsteemi sisestada, siis on nendel palju lihtsam üle riigipiiri liikuda kui teised, kes on, kelle kohta on häireteade teistel põhjustel. kui ma, ma saan sellest õigesti aru, ma ei saa aru, miks me ei või defineerida seda niimoodi, et liikmesriik, kellel on digitaalsed andmed või sõrmejäljed või fotod kahtlustavate ini-, isikute osas, keda kahtlustatakse terrorismis, peaksid nad kandma siis süsteemi, see oli minu esimene küsimus, teine küsimus. nüüd äh kui tekib, kui saadetakse häireteade piiri ületamisel, kas ei peaks seda otseselt saatma kohe edasi Europoli, Europol vastutab ju terrorivastase võitluse eest. Nad ei saa oma tööd aga teha, teha, kui neil ei ole andmeid, mis on saadud analüüsist ja mis on liikmesriikide kasutuses. miks me ei võiks ette näha, et iga kord, kui tekib äh, konkreetne häireteade süsteemist, edastatakse see otseselt ka Europoli, et Europol saaks oma tööd teha korralikult. ja siis veel üks küsimus, kolmas küsimus, nimelt kui keeldutakse sissesõidust. kui ma nüüd õigesti aru saan, praegu võib liikmesriik, võib sissi sisestada häireteate isikute kohta, kellele on keelatud sissesõit. aga uues ettepanekus nõutakse, et see pannakse igal juhul äh, sisse, kui äh, keelati sissesõit kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivi alusel. aga nagu ma aru saan, see on vabatahtlik äh, nende jaoks, kes on turvaohud, toon näite. kujutame ette, et minu koduriigis saadetakse keegi tagasi tema esialgsesse koduriiki ja kelle puhul Belgia on seadnud äh, siis viieks aastaks riiki sisenemise keelu ja siin viibimise keelu, kui nad äh, ei edasta seda süsteemi ja see isik võib siis äh, tulla mingisse teise riiki Euroopa Liidus ja ma olen tõesti väga üllatunud, et ei ole sellist süstemaatilist automatiseerimist ähm, ebareeglipärasuste puhul ja et ei ole võimalust meil tegelikult üheskoos võidelda niimoodi tegeliku ohu vastu. ja ma tõesti tahaksin teada, et mis põhjusel me ei too sisse automaatsust siia nende täidet-, teadete puhul, kui tegemist on äh, tõsiste kuritegude või terrorismiga, aitäh. suur tänu, võib-olla üks äh, vastustest oleks, et meil on neid andmebaase nii palju erinevateks eesmärkideks ette nähtud ja ma ei tea, kas koostalitusvõime on meil nii äh, kaugele arenenud, aga võib-olla komisjonil oleks kohe vastuseid ka nendele küsimustele, aga enne veel, kui teie sõna saate ja sõna saab meie raportöör, tahaksin anda sõna ka nõukogu eesistujale ja proua Prinkart, ma loodan, saab anda meile ülevaate selle kohta, milline on praegu äh, asjade seis nõukogus. suur tänu, austatud parlamendiliikmed, kallid kolleegid, me oleme nõus, et Schengeni infosüsteem on äh, oluline Euroopas julgeoleku tagamiseks ja meil on kohustus äh, edasiminek tagada selles küsimuses Euroopa ja Euroopa kodanike tuleviku nimel Eh, Malta eesistumise ajal on sisse olnud üheks prioriteediks ning me oleme kokku kutsunud lisakohtumisi selleks, et arutelusid edasi viia. detailne eh, lõikude kaupa toimuv arutelu käib praegu meie töögrupis eh, ja komisjon oleks valmis kolme ettepaneku osas arvamust avaldama seitsmeteistkümnendaks maiks. me oleme äh,, vabandust, mai lõpuks aastal kaks tuhat seitseteist, me oleme valmis tegema koostööd parlamendiga ja jagama teiega informatsiooni, kuid on oluline rõhutada siin seda, et Eesti eesistumise ajal näeb ette, on tulemas kolmepoolsed läbirääkimised, aitäh! suur tänu ja annaksin siis nüüd sõna komisjonile ja kui te suudate vastata kõikidele küsimustele, siis palun, laske käia. suur tänu! ja suur tänu härra Coelhole ja ka variraportööridele, kes oma esimesed ähm, märkused äh, täna esitasid ja kes ka küsimusi küsisid. ma tervitan härra Coelho kõige esimest ähm, soovitust. nimelt, et meil võiks olla tehnilised ettevalmistavad kohtumised äh, sest et see teema tõesti on väga tehniline ja on, on punkte, kus meil on vaja natukene rohkem aega, et nendesse süvitsi minna. ja seega ma olen täiesti valmis äh, osalema sellistel kohtumistel. alustagemgi siis härra Coelho küsimustega härra Dupre ütles, et tegemist on isikuga, kes Schengeni infosüsteemi tunneb läbi ja lõhki ja meie näeme temas selle süsteemi ühte esiisa äh, vähemalt selle süsteemi praegusel kujul ning mul on väga hea meel, et te võtsite endale ka seekord vastutuse parlamendi seisukoha kujundamisel, ka uute ettepanekute puhul. nii et suur tänu. aga nüüd siis teie küsimused. miks me oleme teinud ettepaneku äh, riiklike varukoopiate osas ja selle, seda küsis ka härra Alla Aho. ka see, ka, ka meile on see natukene peavaluks, sest et äh, ettevalmistaval perioodil me väga põhjalikult äh, kaalusime seda teemat ja teil on muidugi õigus, kui te lähenete sellele põhimõttelise, põhimõtteliste argumentide äh, alusel, et keskne süsteem oleks parem variant, aga tegelikkuses on nii, et eh, SIS süsteem on hübriidsüsteem. see, kuidas ta on aastate jooksul välja arenenud eh, ja eh, see on ka põhjus, miks ta on niivõrd edukas olnud ja nii häid tulemusi andnud see kesksüsteem on väga keeruka arhitektuuriga tegelikult, mida toetavad siseriiklikud süsteemid. praegu on nii, et kakskümmend neli liikmesriiki tegelikult nendel on juba riiklik varukoopia, ainult viiel liikmesriigil sellist koopiat ei ole ja kui me pinda sondeerisime nendes liikmesriikides, siis äh, tuli välja, et äh, liikmesriigid, kellel see varukoopia on, äh, nad on väga kiindunud sellesse, nad on sellesse investeerinud ja hea meelega sellest võimalusest ei loobuks. jah, täiesti õigustatult esitati see argument, et see süsteem tegelikult viimaste paari aasta jooksul ei olegi päris kinni kiilunud, see kesksüsteem on alati tegelikult olnud juurdepääsetav Äh, aga sellele võib läheneda niimoodi, et seda tänu sellele, et kakskümmend neli äh, siseriiklikku varukoopijat äh, toetasid seda keskset süsteemi ja väga palju päringutest e-, esitati sinna varukoopiatesse, sest et tõesti, seda süsteemi kasutatakse iga päev, iga tund väga palju. kui me siis, siis oleksime rääkinud kümme-viisteist aastat tagasi, siis äh, automeeritud äh, auto registreerimisnumbrite tunnustamissüsteemi ei olnud. neli miljonit päringut, mis esitatakse igal, iga päev tänapäeval, on just nimelt automaatsete päringute süsteemi läbi e, ja need nõuavad kiireid koheseid vastuseid reaalajas ja, ja need on ka võimalik, sellepärast et siis on praegu tehniliselt üles ehitatud nii hübriidselt, nagu see on sissi kasutamine piiridel äh, kujuneb nüüd süstemaatiliseks, see on väga kiire, see süsteem, süstemaatiliselt äh, kontrollitakse kõik välispiiri ületavad äh, isikud üle reaalajas, piiriametnikud loomulikult ei taha pikalt oodata päringule vastust ja igasugused tehnilised lahendused, mis toetavad süsteemi usaldusväärsust ja selle süsteemi robustsust ja mis vähendavad süsteemi haavatavust, on meie jaoks huvitavad ja sel, niimoodi argumenteerides jõudsimegi siis selle konkreetse ettepaneku juurde, mille me oleme teinud, aga loomulikult on arusaadav, et me peame sellest veel ähm, rääkima nii ähm, parlamendis kui ka nõukogus, kus see teema on küsimärgina õhus. Äh, härra Coelho, teie järgmine küsimus äh, Ühendkuningriigi kohta, nagu te teate, Ühendkuningriik on sissi väga aktiivne kasutaja politsei koostöö valdkonnas. see on tänane reaalsus mis nüüd kahe aasta pärast saab, nii nagu kõikides teistes aspektideski, me ei tea. ja see on tegelikult kõigi jaoks veel praegu selgusetu ja mõned teised küsimused, ma ei taha laskuda kõikidesse tehnilistesse detailidesse, võib-olla on mõistlikum nendest rääkida teises vormis, kuid mõned küsimused siiski, andmekaitse, millest rääkis proua Talli. jah, see on tõesti väga-väga tähtis teema me oleme arvamusel, et ähm, ettepanekud, äh, mille komisjon detsembris vastu võttis, lähtuvad viimastest andmekaitsereeglitest, äh, me oleme teinud väga konkreetseid ettepanekuid, äh, näiteks andmete kustutamise meetmete osas proportsionaalsuse küsimus, aegumistähtaeg kui, millal teade aegub äh, ja siis väga selged juhtumite raporteerimisjuhtumid äh, ja siis ka esemete kohta raporteerimistähtajad nüüd lühemad, näiteks nagu registreerimisnumbrid äh, sõidukitel ja väga selged reeglid biomeetriliste andmete kasutamisel, nii et meie arvame küll, et andmekaitse mõttes on, on tegemist äh, viimastest äh, viimaste otsustega vastavuses oleva ettepanekuga. ja nüüd see ajakava, see on teie otsustada, meie seda ei otsusta. aga minu meelest on õige ilmselt ka see, et me oleme üsna veendunud, et hästi toimiv süsteem, seda ka rahastatakse ja need vahendid leitakse, mida on vaja selle süsteemi alalhoidmiseks igal juhul on meie jaoks see prioriteet, kui me pakume välja siis ähm, äh, kui teeme oma ettepaneku järgmiseks eelarveperioodiks. selle ettepanekute jaoks ette nähtud vahendid tulevad nutikate piiride paketist, sellest on räägitud ka siin kojas, nii palju kui ma tean väga palju oleks võimalik kokku hoida tegelikult vahendeid tänu nutikate piiride paketile esialgu oli eelarve prognoos märksa mahukamaks eelarveks, kui see tegelikult nüüd on kujunenud pärast teiste, sellesse raha peaks tulema. ja, ja räägiti siin ka liikmesriikide vastutusalast, see on nii kõikides valdkondades erinevusi siin ei tehta, liikmesriigid vastutavad iga aspekti eest, mis on nende vastutusalas ja mis puudutavad isikuid ja isikuandmeid. ja veel viimane märkus nende punktide osas, millest rääkis härra Dupree. biomeetrilised andmed. olukord on täna selline, et äh, on kohustus biomeetrilised andmed, kui see on vajalik, üles laadida, aga kohustust neid kasutada ei ole ja, ja päri, päring esitada nende osas Äh, ja see on see uus element, jah, me võime sinna süsteemi sisestada ükskõik mida, aga kui keegi seda ei kasuta, siis selle eest kasu. liikmesriigid, mis iganes põhjusel, me näeme seda täna ja ilmselt täiesti legitiimsetel põhjustel ei jõua selleni, et nad esitaksid päringu ja otsiksid seda infot kõikidel olulistel momentidel. nüüd Europol Europoli roll saab olema suurem. kas me saame Europolile panna kohustuseks selle info jagamise kõikidega, ma arvan, et see ei ole võimalik. ja see on tegelikult seotud äh, sellega, et kes on selle häireteate omanik. Häi-, äh, Europol äh, on küll nende andmete pakkuja, kuid ta ei ole nende andmete omanik ja sellepärast ainult liikmesriigid ise, kes, kes on nende omanikud, saavad otsustada juurdepääsu. ja nüüd see teie poolt ähm, mainitud sissepääsu, sissesõidukeel täna on juba kohustuslik äh, sisse süsteemi kanda sissesõidukeelud, mis on äh, antud äh, tõsiste kuritegu, tõsise kuritegevuse, raske kuritegevuse ja terrorismi puhul, aga mitte immigratsiooniküsimustes, kui inimese äh, osas on tagasisaatmise otsus langetatud, siis seda kohustust äh, välja andnud liikmesriigil ei ole sisestada seda siis süsteemi. võimalus on, aga kohustust ei ole ja see ongi siis see uus element millega me saame sissi kindlasti tuleviku jaoks teha olulisemaks. sellega ma arvan, proua esimees, ma vastasin enamus küsimustele küll, mitte kõikidele, aga oleme valmis siis täpsustama, kui soovite. suur tänu, ütleb proua esimees ja loomulikult hiljem siis äh, lisaküsimused ilmselt protsessi jooksul kerkivad äh, ja kindlasti tekib küsimusi nende riiklike varukoopiate osas ja mis nendest saab annaksin aga nüüd võimaluse härra Coelho, Coelhole lõppjärelduste tegemiseks. suur tänu, jah. ma tahaksin tänada teid ja kõiki kolleege esitatud küsimuste eest ja teiepoolse panuse eest. ootan huviga teiega koostööd. suur tänu Euroopa Komisjonile, et olete valmis äh, meiega tulema ka tehnilistele kohtumistele ja aitate meil need ettepanekud läbi vaadata. ma arvan, et sellest oleks väga-väga palju abi meile ja ma loodan, et kõik on nõus sellega, et julgeolek on prioriteet ja siis selle julgeoleku tagamisel on väga tähtis ja ma tahaksin, et kõik äh, variraportöörid toetaksid seda ideed. me peaksime jõudma kokkuleppele nõukoguga veel selle aasta lõpuks ja ei peaks selle asjaga hakkama venitama enam. suur tänu. suur tänu, härra Coelho. ja nii palju ütlen veel menetluskorrast, et praegu ette on nähtud nii, et äh, kui meie kaks raportööri juuni lõpuks oma raporti eelnõud esitavad äh, ja otsus, nagu te isegi aru saate, tuleb siis lõpuks alles Eesti eesistumise ajal kõige varem. ja järgmine päevakorrapunkt, see peaks hakkama alles kell üksteist nelikümmend viis. nii et nüüd on jällegi paus, käige siis ma ei tea, kohvi joomas, lonks vett, aga palun, tulge kindlasti ka tagasi järgmisele, järgmist päevakorrapunkti kuulama, aitäh!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

So, colleagues, we will continue our kolleegid, me jätkame oma täna hommikust koosolekut ja me südamest ja kuumalt tervitame eh, proua Bonicit, Bonicit, kes eh, on Malta alalise esinduse suursaadik. hea meel on teid siin tervitada, soovime kuulata, mida teil meile öelda on Eh, juristiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisest eh, kahekümne seitsmendast ja kaheksandast märtsist eh, ning annan kõigepealt sõna proua saadikule ja teil on umbkaudu kümme minutit aega, rääkige nii kaua kui vaja. siis annan sõna komisjonile ja pärast seda annan sõna kolleegidele, kes soovivad küsimusi esitada. So We start directly into debate. ja anname nüüd kohe, arutame, alustame kohe arutelu, proua Bonici, teil on nüüd sõna. suur tänu teile, kallid Euroopa Parlamendi saadikud, kallid sõbrad, tere hommikust. täna äh, sel nädalal, nädala alguses oli, ütles ka äh, kohtumine kahekümne seitsmendal märtsil algas see ning seda eh, juhatas meie Malta siseminister Kalmino Adela ning eh, justiitsosa eh, toimus kahekümne kaheksandal märtsil, mida juhatas Malta justiitsmini-, kultuuri ja kohaliku omavalitsuse minister. iga istungi alguses toimus väike mõttevahetus. Eh, me kohtumise alguses mälestasime Londoni traagilisi terrorirünnaku ohvreid, mis eh, rõhutas eh, veel kord vajadust üheskoos võidelda terrorismi vastu. ja rünnak loomulikult tõi kaasa kurvad mälestused terrorirünnakutest, mis toimusid Brüsselis aasta aega tagasi täpselt samal päeval. kogu meie töö peaks olema pühendatud äh, nii vähe palju, kui suudame selliste kohutavate rünnakute ärahoidmisele ja äh, sellele, et meie kodanikud tunneks ennast turvaliselt. siis alustasime äh, ka siseasjade istungit, mis keskendus järgmistele punktidele migratsiooni, migratsiooniküsimustes tegelesime Malta deklaratsiooni äh, rakendamisega kolmandast veebruarist, mis äh, hõlmab mitmesuguseid meetmeid, äh, et lahendada immigratsiooniprobleemid, eriti selle kesksel Vahemere teekonnal ja arutasime, kuidas liikmesriigid saavad panustada deklaratsiooni tegelikku elluviimisesse. õnnetuseks näeme endiselt, kuidas tuhanded inimesed kaotavad oma elu Vahemeres ja kuna kevad on käes, siis on oht aina suuremaks läinud. sellega seoses peame me koostööd jätkama oma rahvusvaheliste partneritega olukorra parandamiseks, sealjuures eh, eh, pidades kinni igal juhtumil eh, põhiõigustest. prioriteetsed tegevused, mis on kokku võetud Malta deklaratsioonis ja mida kajastatakse ka rakendusfaasis, on seotud erinevate aspektidega ja tehakse kõiki võimalikke jõupingutusi, et rakendusfaas kohalduks äh, samaaegselt. teeme koostööd Liibüa piirivalvega, parandame äh, pagulaste olukord tavaolukorras äh, keskuses, võimaldame neil, kes tagasi soovivad minna, võimaldame neil seda teha, võitleme kuritegelike organisatsioonidega, aitame kogukondadel edasi areneda eh,, nii et, et inimestel oleks alternatiivsed sissetulekuallikad ja nad peaks tegelema inimsmugeldamisega, samuti regionaalne lähenemine selliste e, teekondade e, e, katkestamiseks tähendab ka suurenenud regionaalset koostööd. loomulikult on ka raskusi ja palju sõltub ka sellest, mis toimub praegu Liibüas me pole sinisilmsed samaaegselt, aga on meil vaja teha seda, mida vähegi suudame. Eh, siseasjade nõukogu teavitati ka eh, Valeta eh, tippkohtumise üldse tegevuskava kohta ja selles, selles osas, mis, mis võeti vastu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus, tegevuskava Ehm, võttis äh, ühtlasi kokku äh, meie ühtse tegevuskava ja selle, selle tulemused ning kuidas äh, arutati seda, kuidas edasi liikuda. kõrgemate ohvitseride ja ametnike ettekanded võtavad kokku rabati ja kartoni protsessid ja neid peaks arutatama ka kõrgemate ametnike kohtumisel kahe tuhandes kaheksateistkümnenda aasta alguses, mis äh, toimub Etioopia Demokraatlikus Vabariigis. mis puudub ümberpaigutust, äh, siis äh, Siseasjade Nõukogu arutas ka ümberpaigutusotsuse jõustamist, selles osas on väga palju veel vaja ära teha ning oluline on võimalikult suurel määral oma tegevust koordineerida, et me saaks eh, võimalikult palju õigeaegselt ära teha. siin on kõige olulisem sõnum see, et eh, on oluline, et me rakendame ellu vastu võetud eh, otsuseid ja täidame oma lubadusi, Itaalia ja Kreeka vajavad endiselt jätkuvat abi. on veel aega rakendusfaasi kiirendamiseks ning üritame seda liikmesriikidel ka teha, soovitada teha. mis puudutab tagasisaatmispoliitikat, siis ministritel toimus arutelu selles, mis puudutab kommunikatsioonifaasi ja on selge, et on vaja tõhusamat tagasisaatmispoliitikat, pidades sealjuures meeles äh, vajadust tegutseda Euroopa Liidu tasandil ja suuremas äh, koostöös. arutelud keskendusid kahele aspektile, üks neist on äh, välisaspekt, mis puudutab äh, Äh, tagasisaatmist ja vastuvõtmist ning teiseks äh, garanteerime, et äh, meie süsteemid ei, ei takista tagasisaatmist, et nende kuritarvitamine oleks välistatud. samuti ka SIS süsteemi täiendamine kõne all ja esitasime siinkohal eduraporti. meie äh, jaoks, eesistujate jaoks on see tegemist väga prioriteetse teemaga. muuhulgas eh, on eh, siin vaja mõelda ka eh, Dublini määruse peale, nagu selle nimetas ka ministrite nõukogu eelmise aasta novembris ning toetudes Slovakkia eesistumise kogemustele, üritame leida kompromissi vastutuspõhimõtete ja solidaarsuse põhimõtete elu rakendamisel. mis puudutab ettepanekut eh, sätestada Euroopa asüüliametit, siis nagu te teate, eh, toimuvad eh, edukalt läbirääkimised parlamendiga ning loodame võimalikult kiiresti jõuda tulemusteni. eesistumine soovib loomulikult oma jõupingutusi jätkata, et Eh, teha tööd edasi nii paljude ettepanekutega kui vähegi võimalik. eduraport eh, ka IT-süsteemide kohta eh, piiri haldamise julgeoleku küsimustes tuli samuti esitusele, eriti hea meel oli meil selle üle, et institutsioonide vahelised läbirääkimised praegusel hetkel on juba käivitunud ning me loodame, et juunikuuks on meil ka tulemus olemas, nagu seda ülemkogu soovis nüüd tuleme justiitsküsimustes eh, osa juurde. nagu ütlesin, see toimus järgmisel päeval ning äh, siin on äh,, oleks vaja mainida järgmiseid punkte, digitaalse sisu heastamine äh,, see meile esitati ka ülevaateraport ning samuti poliitiliste suuniste ettevalmistamine ning samuti kasuta, eh, er-, möödunud aastal tehtud edusamme ärakasutamine eh, ning tehnilistel tasanditel klasterite loomine. Eh, edusamme tehti mitmetes valdkondades, nagu näiteks nõusoleku kriteerium osas digitaalse sisu edastamine ja samuti lahendusvõimalused juhul, kui nõusolekumenetlus ei toimi meie meelest on tegemist äärmiselt olulise ettepanekuga, mis panustab eh, digitaalse ühisturu jõustumise eh, edukusse ja seda nii tarbijate kui eh, ettevõtjate huvides. ning loomulikult tuleb tegeleda barjääride ja tõkete kaotamisega see eh, vähendaks paljude tarbijate ja ettevõtete ebakindlust seoses sellega, et liikmesriikide eh, õigusloome on antud valdkonnas väga erinev. Eh, tegel-, pühendame sellele küsimusele vast-, vajalikku tähelepanu. mis puudutab finantskuritegude vastast võitlust, siis esitati ministritele samuti eduraport ettepaneku osas, mis puudutas direktiivi Eh, rahapesu kriminaalkuriteoks kuulutamise kohta ning samuti ka eh, külmutus- ja konfiskeerimisotsuste eh, kohta, mille esitas detsembris kaks tuhat kuusteist Euroopa Komisjon ning mille eesmärgiks oli kirjeldada terroriorganisatsioonide finantseerimise tõkendamist terrorismivastane võitlus on endiselt suur prioriteet ja julgeolek on oluline küsimus endiselt ka meie kodanike jaoks. edusamme tehti ka rahapesu eh, vastases võitluses eh, kriminaalõiguse abil, tunnustades vastastikust eh, tunnustada vastastikust külmutus- ja konfiskeerimisotsust on pisut keerulisem ja vajab rohkem aega mõlemad ettepanekud peaks äh, aitama meil võidelda terrorismi vastu äh, erinevatest äh, lahtekohtadest, andes liikmesriikidele erinevad võimalused nende ohtudega tegeleda, mis on seotud terrorismi finantseerimisega. teine küsimus, mis meie päevakorda kerkis, oli siis äh, naasjad, kes eh, tulevad tagasi Süüriast. Eh, see on probleem, millega puutuvad kokku paljud liikmesriigid. Eh, inimesed rääkisid erinevaid poliitilist, erinevatest poliitilistest võimalustest läbi terrorivastase koordinaatori ning üritasid selle küsimusega tegeleda just kriminaalõigusest lähtudes. lõuna ajal arutasid ministrid ka äh, teavitajate küsimust eh, ning kuidas nende kaitset suurendada. Nende roll on väga oluline eh, eh, praeguses ühiskonnas, sest nad aitavad meil võidelda korruptsiooni ja vettuse vastu. Euroopa Parlament esitas omapoolse raporti selles küsimuses ning Äh, äh, komisjon on käivitanud äh, avaliku konsultatsiooni. lõunasöök oli võimalus justiitsministritele anda ka omapoolsed esmased ülevaated sellistes küsimustes ning mis puudutab nüüd informatsiooni ja mitteametlikke arutelusid Euroopa prokuröri koha äh, teemalised arutelud toimusid äh, nõukogu ametlikust osast väljaspool, nagu te mäletate, äh, märtsi alguses arutas nõukogu äh, seda küsimust ning avas võimaluse tihendatud koostööks Euroopa prokuröri ameti loomiseks. sooviksin rõhutada ka seda, et see kohtumine ei toimunud nõukogu raames, sest äh, sest määrusprojekt on praegusel hetkel peatatud. tegemist oli mitteametliku kohtumisega, mida meie eh, võimaldasime korraldada eesistujatena ja seega ma selles eh, valdkonnas detailsemaks ei muutu. kuid see mitteametlik arutelu, mis eh, toimus teisipäeval, oli võimalus Äh, järgmiste sammude ettevalmistamiseks ja paremaks koordineerimiseks. meie eesistujatena endiselt li üritame lihtsustada äh, edasiste arutelude pidamist. suur tänu, aitäh teile, Bonici, äh, kogu selle sooviksin meenutada veel kord seda, et kuigi me oleme libekomisjonis, kui asi puudutab julgeoleku kui ja immigratsiooni küsimustesse, siis on asjal ka välisdimensioon, mille tuleb arvesse võtta, et leida lahendusi ja me ei saa siin keskenduda ainult meie sisemistele võimalustele. libekomisjonis me räägime eelkõige just äh, Euroopa Liidu sisestest võimalustest ja sellepärast on meil siin ka komisjoni esindajad äh, õigus siis õigus siis siseasjade peadirektoraadist ning muutub annangi kõigepealt selle peadirektorile esindajale sõna. lugupeetud esimees, lugupeetud Robonitši pärast seda väga üle, põhjalikku ülevaadet ei ole siin enam eriti midagi lisada. sooviksin lihtsalt kinnitada seda kui võib nüüd alustada viimasest küsimusest, et mitteametlikud arutelud äh, prokuröri ameti loomise kohta on äh, praegusel hetkel väga olulised, need on väga keerulised. Äh, ja need lähevad, liiguvad praegu õiges suunas ning loodan, et komisjon varsti hakkab neid teemasid arutada, et me saaks me varsti jõuda heade tulemusteni, aga loomulikult Äh, mitte äh, ametlikud äh, arutelud, et alustab, algab parimal juhul mitte enne järgmist nädalat. ja sellega ma ka piirduks, aga ja olen siiski endiselt ettevaatlikult optimistlik, mis puudutab nõukogu, siis kinnitaks teile seda, et kui orienteerivate arutelude vältel toimus äh, väga ülevaatlik arutelu, mille eesmärgiks oli kokku võtta kõik arutelu all olevad küsimused ning äh, ministrid äh, osalesid väga avameelselt, rääkisid andmekaitsest ja samuti ka enkrüpteerimisest ja ka krüpteerimisest ning äh, ootame kõigi konsultatsioonide äh, põhjal koostatavat raportit umbes juunikuuks. Ehm, nüüd, mis puudutab digitaalseid lepinguid, siis äh, ootame samuti Eh, selles osas toimuvad nõukogu juunikuus ja oleme veendunud selles, et selles küsimuses oleks eh, vaja säilitada tugev paralleelsus eh, ja arvesse võtta tarbijate ja ka ettevõtete huvisid, et kaitsta meie turgu ja meie tarbijaid kuid seda on väga keeruline teha ja seega ootame arutelusid, mis aitaks eh, leida sobiva lahenduse umbes juunikuuks. ja, ja mis eh, puudutab nüüd teavitajaid, eh, siis tegemist on äärmiselt poliitilise küsimusega, väga olulise küsimusega ning seda tuleb võimalikult sidusalt arutada, võttes arvesse nii seda, mida tehakse nõukogus kui ka parlamendis selles osas, et me, me suudaks otsused langetada võimalikult äh, adekvaatse ajakava alusel, aitäh. suur tänu ning ootame, mis puudutab nüüd parlamendiga koostöö tegemist, siis arvan, et Euroopa Parlament äh, viimastel kuudel ja aastatel on näidanud, et kui vaja, siis oleme meie need, kes teevad äh, kiirest ja tublit tööd ja eh, tihtipeale jälle teiste poolt me sellist eh, tegutsemisvaimu ei näe, kuid eh, enne kui detailidest rääkima hakkame, annan sõna proua Graufile komisjonist. suur tänu teile. mul ei ole eriti midagi lisada Malta eesistuja suurepärasele ettekandele. tahaks lisada, et me soovime tõesti eh, ümberpaigutuse osas teha suuri edusamme, eh, mis on meie meelest väga tähtis ja tahaks mainida ka seda, et eh, külastasime ka Ameerika Ühendriikidesse, kus kohtusime Google'i, Twitteri ja Apple'i esindajatega, oli, seal olid Eesti ja Malta esindajad, toimusid ka sel teemal arutelusid ning äh, kohtusime kõrgemate ametitega üle su-, su ja ja ka tuleva, tulevikus suvel toimub selliseid kohtumisi veel. suur tänu äh, nende teadete eest ja nüüd äh, tulen meie kolleegide juurde. mul on siin kaks kolleegi, kes soovisid sõna võtta. ja kõigepealt annan sõna härra Kreelile. suur tänu teile, härra Koeljole, vabandust. aitäh teile Eh, Malta esindaja ettekande eest, arvan, et eh, eh, enamus otsustest on kooskõlas sellega, mida Euroopa Parlament on soovinud. ma olen pisut pettunud kahes punktis ja sooviksin teie käest selle kohta midagi küsida. kõigepealt see, mis puudutab lõpuotsuseid ja nõu- no,, nõukogu räägib siin võimalikult paljudest edusammudest eh, enne juunikuud. pean teile ütlema ka seda, et algusest peale lootsin ma seda, et eh, me Malta eesistumise ajal saaks selle teemaga juba ühele poole, mitte ainult sellepärast, eh, et Malta valitsusele so osas soovib koostööd teha, vaid on ka suur arusaam, kui kiire, sellest, kui kiireloomuline see küsimus on, olen pettunud, sest äh, praegusel hetkel ei ole piisavalt edusamme tehtud ja kui mina sellest aru saan, on häda selles, et äh, nõukogu on äh, nii-öelda alla andnud ja tundub, et me Eh, Malta eesistumise ajal selle teemaga ühele poole ei saa. kui see nii ei ole, siis palun parandage mind. teine küsimus, mille osas ma olen pisut pettunud, on see, meie Maltas toimunud nõukogu ehm, ehm, poolt tehtud otsused ETS osas ning eh, sisse eh, tulla ka väljamineku äh, otsuste osas äh, öeldi, et juuni lõpus peaks olema vastu võetud otsus, selles osas peaks äh, toimuma ka arutelud Euroopa Parlamendiga, tundub, et äh, nõukogu üritab keskenduda ainult ETIAS-e süsteemile, räägite süsteemidest, mis võivad toimima hakata pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja meil on juba praegu julgeolekuprobleem ning peame leidma ka lahendusi praegu, minu arvates peaks lahendus olema SIS teemaline. oleme kolme ettepaneku osas, just lõpetasime arutelud nende teemadel, SIS juba praegusel hetkel toimib ning minu meelest just selles valdkonnas peaks nõukogu endast kõige rohkem andma, üritades leida lahendusi julgeoleku valdkonnas ning see peaks äh, andma meile äh, lahendusi juba paari-kolme aasta äh, pärast äh, ning mulle tundub, et äh, nõukogu otsib äh, e, praegu lahendusi mujalt. suur tänu teile, Koeljo, äh, teile küsimuste ja kommentaaride eest ja järgmisena saab sõna proua Talli. suur tänu, ma sooviksin keskenduda kahele küsimusele. kõigepealt äh, immigratsioon. nimelt äh, praegu öeldi, et äh, põhiliselt keskendutakse Malta deklaratsiooni juurutamisele ning sellele, kuidas liikmesriigid äh, saaks äh, rakenduse äh, panustada ja kuidas teha koostööd meie rahvusvaheliste partneritega meie tahaksime siin komisjonis aga teada seda, mis liikmesriikides toimub, mis liikmesriikide vahel toimub ning eh, Malta eh, siseminister, kes selle küsimuse eest vastutab, ütles, eh, et aeg on siin väga oluline. ja et me peame olema tunnistajateks e, e, e, edasistelegi tragöödiatele Vahemerel suvel, siis kui ilm läheb paremaks. praegu on käes märtsi lõpp, aega enam eriti pole, oleme sellest teemast juba kuude kaupa rääkinud, ma tean, et Malta eesistumine teeb väga palju, on väga palju teinud selles küsimuses, kuid tundub aga, et nõukogu eriti innukas ei ole ning nagu minister mainis, ümberpaigutuse eh, rakendumine on praktiliselt olematu, palju rohkem on vaja ära teha, kuid samas ütlesite, et on eh, vaja, on võimalus seda kiirendada. aga mis liikmesriike takistab, mis, eh, mikspärast liikmesriigid ei täida oma kohustusi, ei aita Kreekat ja Itaaliat? me räägime siin ju tegelikult äh, lihtsalt tilgast meres. kuidas äh, nõukogu selle probleemiga tegeleb, tundub, äh, et erilist survet lahenduse leidmiseks ei ole ja lihtsalt lükkame lahenduse leidmist kuude ja aastate kaupa edasi. see on see probleem, mis minu jaoks on murettekitav. veel üks küsimus. üks küsimusi, millega tegeles nõukogu oli äh,, olid reisidokumendid, nõukogu võttis vastu äh, järeldused tegevuskava väljatöötamiseks, et sellistele pettustele lahendust leida ning äh, lahendused keskenduvad praegusel hetkel äh, turvalisemate dokumentide väljatöötamiseks ning äh, äh, samuti ka online andmebaasi loomine. minu kolleeg mainis siin seda, kuidas me täna hommikul rääkisime Schengeni infosüsteemist ja artiklist kolmkümmend kuus. see eh, puudutab ka eh, valedokumentide konfiskeerimist. tahaksin teada, kuidas tegevuskava, mida nõukogus arutati, eh, kas on eraldiseisev sellest süsteemist ning kuidas oleks võimalik kindlaks teha, et äh, tööd ei hakataks äh, dubleerima. aitäh! suur tänu, Mirjam! ja nüüd annaksin sõna härra Dupaile. suur tänu, äh, proua esimees! ma kuulasin suure huviga seda ülevaadet, mille esitasid nõukogu eesistujad ja mulle jäi mulje, et viimane mm, JH kohtumine toimus peaaegu et eufoorilises kontekstis, aga pärast seda sise- ja justiitsasjade mm, kohtumist ma lugesin ajakirjandusest äh, ülevaateid selle kohta. ja mis sealt lugeda siis oli? Austria ütles, et nemad ei taha osaleda ümberpaigutamise süsteemis, mis põhimõtteliselt on kohulik, kohustuslik kõikide liikmesriikide jaoks. lugesin veel seda, et Visegradi grupp eh, andis välja oma teatise nii-öelda amalgami, et on täiesti eh, väljaspool arutelu see, et Visegrad peab alluma eh, Euroopa šanta-, šanta-, šantaažile ja diktatuurile, selliseid sõnu nad kasutasid mida ma lugesin ajalehtedest. ja seega mulle tundub, et õhustik võib-olla ei olnudki äh, nii äh, kena, kui teie ülevaade täna siin äh, annaks põhjust arvata. ja minu küsimus, mida kavatsevad nõukogu ja komisjon siis teha sellises, sellistes oludes? nõukogul on ju ka omad kohustused ja komisjonil omad kohustused. komisjon ütleb, et nemad kavatsevad kasutada neid pädevusi, ei kõhkle ja ei põrku nende võimaluste eest tagasi, mis on aluslepingus ette nähtud ja mida see siis tähendab teiseks, äh, üks info üllatas mind veel, nimelt äh, see, et äh, Ungari parlament võttis vastu seaduse, mille kohaselt varjupaiga taotlejad pannakse või vahistatakse regulaarselt. kas te arvate, et see on vastavuses Euroopa väärtustega? ja Euroopa seadusandlusega ja kas komisjon, kes on aluslepingute valvekoer, kavatseb äh, midagi ette võtta selles küsimuses, aitäh. suur tänu, härra Dupre. ja ma võib-olla lisaksin omalt poolt ühe küsimuse ja ja ühe märkuse. kuuldan kõikidelt kahekümne kaheksalt liikmesriigilt seda, et nad loomulikult tahaksid aidata niinimetatud neid tõelisi pagulasi, kuid nad on vastu ebaseaduslikule migratsioonile. kui see nüüd on tõsi, siis miks ei äh, tõhustata koostööd teatud organisatsioonidega selleks, et äh, ümberasustamise arvu tõsta, siis oleks võimalik äh, võib-olla vähendada nende pagulaste arvu. aga seda ei tehta, aga mul on mõned küsimused, üks puudutab krüpteerimist. sellel nädalal alles oli kuulda, et loomulikult on vaja krüpteerimist, me tahame ka end-to-end -end äh, krüpteerimist, mitte ainult ettevõtetele, vaid ka eraisikute puhul. me ei taha mingisuguseid tagauksi aga äh, me tahame teinekord äh, saada ülevaadet ühe või teise isiku suhtlustest. mina ei ole ekspert, aga küsimus komisjonile ja nõukogule, kuidas te arvate, et see tehniliselt on üldse võimalik? kuidas on võimalik äh, krüpteeritud sisule juurdepääsu saada ilma tagaukseta? kas on midagi olemas või tuleb hakata seda asja edasi uurima. Etiasi puhul on ka üks küsimus mul nagu mina aru saan, liikmesriigid praegu alles valmistavad äh, broneeringu infosüsteemi ette ja kas teie näete, et on selline võimalus, et kui me kiirustame ETIAS-e otsuse vastuvõtmisega, et see süsteem kas siis kiiresti käivitub, kas teil on mingisugust konkreetset äh, aimu selle kohta, millised on olnud praegu liikmesriikides selles osas? ja annaksingi kohe sõna siis äh, suursaadik Bonitšile. suur tänu, püüan vastata mõningatele nendest küsimustest ja siis loomulikult äh, komisjon äh, on ka väga teretulnud äh, siit jätkama. kõigepealt tahaksin vastata EASO ettepanekule. jah, ma ütlesin, et niipea kui võimalik, sellepärast et me loodame tegelikult, et see isegi leiab aset enne juunit ma ei taha seda ära sõnuda. loodetavasti on meil ka äh, koostööd siit kojast oodata, nii et äh, ehk õnnestub. siis sisenemis-väljumis ja ETIAS süsteemide kohta sisenemis-väljumissüsteem, nagu öeldud, läbirääkimised käivad praegu, poliitilised kolmepoolsed läbirääkimised eelmisel nädalal. Äh, palju tehnilist tööd on praegu käimas. ja loodame, et me saame selle ka joone alla tõmmata äh, vastavalt sellele, mida nõukogu soovib enne äh, juuni lõppu. ETIAS-e puhul loodetavasti on nõukogu seisukoht enne juuni lõput ole, juuni lõppu olemas. ETIAS, nagu teate, on hoopis keerulisem süsteem, loodetavasti meil ka õnnestub paralleelselt töötame ka sissi kallal, nagu te väga õigesti ütlesite. meie äh, inimesed olid juba täna hommikul siin äh, ja püüavad äh, seda süsteemi ajakohastada. Äh, tegemist on olemasoleva süsteemiga, palju küsimusi on veel õhus, mis tuleb vastata. nii et me peame äh, ka juba nende äh, meetoditega, mis olemas on, veidikene uurivamalt töötama siis Malta deklaratsioon. võib-olla vastan oma emakeeles, ütleb kõneleja. jah, palju tööd on ära tehtud. enne kui Malta tippkohtumine aset leidis, selleks, et ettevalmistavat tööd teha ja edasi minna niivõrd kiiresti kui võimalik. ja meil on umbes ka mõte olemas selle kohta, kuidas hakatakse rakendama tegevuskava on ette valmistatud. see tähendab, et me kohtume regulaarselt kõikide osapooltega. Mm, homme hommikul nimelt kell kaheksa on üks nendest äh, kohtumistest äh, IPCR näiteks nende hulgas. ja teiste institutsioonide ja ole, oluliste liikmesriikide kõrval on seal ka teised organisatsioonid esindatud. Euroopa ametid on samuti esindatud. ja neil on ka selle plaani rakendamises oma roll mängida. nii nagu kõik teavad, on see väga delikaatne ja, ja tundlik äh, küsimus kuna me ilmselgelt sõltume ka Liibüast. palju tööd on ära tehtud ja tehakse praegu, projektid on äh, ka heaks kiidetud, aga seal on muidugi tingimus, äh, kuidas äh, neid rakendada. rahvusvaheline rändeorganisatsioon ja ka ÜRO pagulaste ülemvolinik on väga tugev partner selles koostöös selge on, et asju ei saa tagant kiirendada. aga seirame seda rakendamist äh, regulaarselt ja liigume edasi äh, see koolitus, äh, mida Liibüa rannik, rannavalve ja piirivalve pidi saama, on tehtud ja läheme nüüd edasi praktilisemate aspektide juurde. ja siin me tahame luua olukorra, kus oleks võimalik neil nende oma rannikut kaitsta. ka Liibüa kogukondadega tehakse koostööd, need, kes elavad rannikupiirkondades ja need, kes riigi lõunaosas. me peame silmas pidama seda, me peame silmas pidama seda, et inimkaubitsemisest on saanud eraldi tööstusharu nendes riikides. ja seetõttu me peame ka neid kogukondi aitama. et nad leiaksid omale teisi sissetulekuallikaid ja õpiksid elama teistmoodi. mis puudutab äh, ümberasustamist, ümberpaigutamist, vabandust, siis see arutelu leidis aset lõuna ajal Malta ministrite ja vastava pädevik, pädeva volinikuga. volinik pöördus liikmesriikide poole äh, jätkamaks rakendama neid otsuseid, mida me oleme koos võtnud ja me peame rakendamisega edasi minema. et me Eh, võtame küll vastu otsuseid, aga me ei hakka neid rakendama paraku väga sageli. julgustav oli aga see, et paljud liikmesriigid ja ka eh, assotsieerunud eh, liikmed, riigid näevad seda, et nad on ka lubanud et nad peaksid kinni vastu võetud otsustest ja lubadustest enne septembrit see tähendab, et me oleme ajakavas. protsess on muidugi raske. sest mitte kõigil ei ole õigus ümberpaigutamisele ja kui see asi on otsustatud, siis tuleb vaadata, kas sobivad kokku meie lubadused ja reaalne praktika see tee on veel pikk käia, aga igal juhul lubadustest ja ümberpaigutamist ootavatest inimestest on terve pikk nimekiri. ja me loodame, et septembri lõpuks on meil võimalik saavutada mitmeid nendest eesmärkidest ja täita ka need lubadused, mis veel on äh, ootel Äh, proua Tali viitas ka sellele, et äh, mis toimub täpselt võltsitud reisidokumentidega. see on eraldi ettepanek, meil on kaks eraldi ettepanekut selles osas. aga need on omavahel äh, seotud, nagu te väga õigesti ka ütlesite. ja sellepärast peame me olema ettevaatlikud ja peame seisma selle eest, et need kaks protsessi toimiksid koos ja et meil ei oleks dubleerimist mis äh, puudutab äh, ressursse, meie jõupingutusi. nii nagu kõik teavad, on selles sektoris vaja päris palju ära teha. ja me ei saa ka oma vahendeid dubleerida. esineja sekkub ja ütleb, et äh, ma loodan, et meie tõlkidel on lisa kümme minutit meile anda, niimoodi, et me saame meie kohtumisega jätkata. tänu teile teie toetuse eest. Probably I have uh, said uh... nii, nagu öeldud, siis ma jätaksin komisjonile viimased uh, mõned sõnad siin öelda. mis puudutab teie küsimusi, härra Debre, üritan uh, Äh, osaliselt vastata, aga sellele küsimusele vastab äh, Home peadirektoraadi esindaja, aga ma ütlen teile, et justiitspoolelt, nii nagu te teate, me jätkame põhiõiguste sissetoomist kõikidesse valdkondadesse, aga nagu ma ütlesin, annaksin sõna selles küsimuses äh, Home peadirektoraadile ja mis puudutab kriteerimisküsimust, mida te esitasite, siis äh, volinik Jurova viitas sellele olulisele väljakutsetele, kutsele, äh, mis äh, krüpteerimisküsimus meile seab. mitte ainult tehnoloogiliselt ei ole see raske küsimus, vaid tegelikult ka, mis puudutab õiget tasakaalu. Washingtonis on täna proua Jurova. ja me räägime ka Ameerika Ühendriikide parlamendiga, esindajatega läbi need julgeoleku ja turvalisuse küsimused. et praegusel hetkel oleme me enam-vähem äh, kindlad äh, selles osas, äh, mis puudutab tõendeid, juunist alates on meil nende raskete küsimustega toimetulekuks palju Äh, olemas tehnilisi tõendeid. Äh, kuidas tagada, et meie süsteemid töötavad äh, heade ja tugevatel alustel ja kuidas oleks võimalik jurisdiktsiooni küsimusi rakendada ka pilvedimensioonis? ja küsimus loomulikult krüpteerimise vallas ei ole nii küps me oleme tehnilistel eh, konsultatsioonidel erinevate eh, operaatoritega olnud eh, kontaktis. härra Wainwright, Europoli direktor, on tulnud konkreetsete ettepanekutega välja. meil on vaja tasakaalu põhimõtete ja konkreetsete tehniliste krüpteerimispõhimõtete vahel. asjaga tegeletakse, aga me teame, et küsimus on delikaatne suur tänu. Äh, pöördun teie poole tagasi, kas tahate midagi lisada, komisjoni esindaja? jah, äh, tahan äh, rääkida siin veidikene ümberpaigutamisest, sellepärast et krüpteerimise kohta vastuse juba saite. ümberpaigutamise puhul jah, tõesti olemegi ootnud, oodanud, ootame septembrini, survestame liikmesriike rakendamist kiirendada ja alustada kõigepealt ja septembris siis paneme kella käima, hakkame hindama seda, mis on tehtud selleks hetkeks eh, ja lähme edasi. siis eh, see küsimus, mida Ung-, Ungari kohta küsisite, siis eh, komisjon on olnud käesoleval nädalal ka Ungaris ja oleme rääkimas Ungari riigiga õigusaktide kohta üle ja läbi, vaatame, mis sellest välja koorub, aga arutelud käivad, ilmselt teadsite juba seda ka niisama. suur tänu ja alati on kena see, kui lisadebatt tekib. kahjuks aga paraku ma segasin teid, äh, proua Bonnici, aga enamik asju on vist äh, vastatud ka, te ei taha vist enam midagi öelda, lõpetame praeguseks koosoleku ja tuletagem endale meelde, et need, kes kohe kojusõitu ei alusta, siis äh, täna pärastlõunane koosolek allu-, teeb algust kell kaks täpselt selles samas ruumis